Uh, kallid kolleegid, tere päevast! me alustame kümnenda päevakorrapunktiga. meil toimub mõttevahetus siis Mario Morconega, kes on Itaalia siseminister ja siin on ka Jean-Christophe Filori, kes on Magrebi üksuse juht Euroopa Komisjonist ja samuti on meil esindatud äh, Euroopa Välisteenistus ja samuti eesistujamaa Eesti esindaja Märt Hiiedamm. kolleegid, koordinaatorid otsustasid septembrikuisel kohtumisel, et me kutsume komisjoni ja Euroopa Välisteenistuse tutvustama äh, üksikasju, mis on seotud Euroopa Liidu ja liikmesriikide poolse äh, rändetegevuse rahastamisega Liibüas. mul on väga hea meel tervitada siin härra Morconet ja samuti Äh, äh, on, äh, me teame kohtuda siis järjekordselt ja täna te kõnelete Liibüa küsimusest, eelmine kord rääkisite siis kiirregistreerimiskeskustest ja muudest küsimustest ja pärast teda saavad siis sõna teised meie külalised, keda ma juba mainisin. ma tean, et teema on kolleegide jaoks väga oluline ja seetõttu ma paluksin kõnelejalt, et nad teeksid suhteliselt lühidalt, et siis me saaksime ka põhjalikumalt asju arutada ja küsimusi esitada. niisiis, veel kord, mul on väga hea meel, et Mario Morcone, Itaalia minister, on siin, aitäh selle töö eest, mida te teete. Ehm, Mario, sa oled eh, siin juba ka varem käinud ja eh, tere tulemast ja nüüd on sul sõna, palun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 Eh, e che con il sostegno della Commissione ning viimaste aastate jooksul on komisjonis ka veel eh, see teema esile tõstnud, eh, kaks tuhat viisteist Valetas arutasime seda ning me näeme, et see on ka valdkond, mida on vaja kiiresti rahastada ning samuti kõik liikmesriigid on panustanud. Tallinnas eh, samuti juulikuus me rääkisime neist küsimustest ning ja me arutasime seal erinevaid eh, samme, mis eh, me astume seda ka Prantsuse, Saksamaa välisministritega ning samuti volinik Avramopolsega. märtsikuuses toimus Rooma konverents ning siis äh, lõime me kontaktrühma ning äh, selle raames siis äh, tulevad kokku Euroopa ning Aafrika riigid, kes tegelevad rändevoogudega. Liibüa, Tuneesia olid kaasatud sellesse ning meie eesmärgiks on ühitada siis oma huvisid ning samuti mõni kuu hiljem Tuneesias äh, toimunud äh, kohtumisel arutasime neid teemasid. Liibüa, Mali, Nigeeria, nendega oleme me pärast kahekümne kaheksanda augusti äh, ministeeriumide kohtumist nüüd jätkanud ka tehnilisel tasandil septembris selleks, et välja töötada juba operatiivmeetmed koha peal ning selleks, et siis äh, seaduslikku rännet, ebaseaduslikku rännet, inimkaubandust haarata. meie poliitika põhineb peamiselt kolmel teljel, esmalt äh, äh, kaubitsejad, teiseks inimkaubandus kui selline ning kolmandaks merele päästetööd kuid samuti oleme me tahtnud parandada vastuvõtutingimusi Aafrika ning Liiba põgenikele. tänu kohalike no, mm, omavalitsuste toetustele kolmandatest riikidest oleme saanud samuti edasi liikuda. mis puudutab merepiire, kuid mitte ainult, ka maismaapiire, siis eh, siin oleme saavutanud päris häid tulemusi viimastel kuudel on olukord paranenud äh, vastavalt meie käesolevates olevatele andmetele ligi kolmkümmend protsenti. meil on ka mitmeaastane mm, projekt koos äh, Euroopa Komisjoniga, mis äh, seisneb kahes faasis. esimene neist kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kakskümmend, siin on ette nähtud neli peamist sammu. operatiivkeskuste toimimine ning koordineerimine liikmesriikides, see tähendab samuti ka merel tehtava töö koordineerimist. see, selle raames toetame Liiba rannikuvalvet ning samuti abistame Liibüa võime selleks, et nad saaksid oma search and rescue operatsioone läbi viia ning ne, samuti äh, oleme tugevdanud äh, maismaapiiridel äh, järelevalvet, teinud seda läbi pilootprojekti, mille töötas välja tehniline komisjon ning mille eesmärgiks on siis parandada piirivalvet üldiselt teine faas hakkab pihta kaks tuhat kakskümmend üks, lõpeb kaks tuhat kakskümmend kuus, tegemist on siis ähm, liikmesriikide jõudude vaheliste tegevuste koordineerimist ning samuti tehnoloogiliste abi kulud on jagatud äh, siin ära eh, Itaalia programmide vahel, samuti oleme me kasutanud eh, Euroopa Komisjoni vahendeid. laiemas raamistikus eh, Liibüas läbiviidava tegevuse osas rändeküsimustes oleme me eelkõige tähelepanu pööranud just Liibüa ministeeriumite poolt tehtava tööle rannikuvalve parandamisel me oleme samuti taas äh, neile tagastanud kolm laeva. me oleme läbi viinud samuti koolitusprogramme oma äh, keskustes. ja eesmärgiks on olnud see, et äh, oldaks võimelised kasutama kõige kaasaegsemat tehnoloogiat ja tegutseda koordineeritult teiste merel tegutsejatega lisaks sellele oleme me üritanud samuti toetada kohalikke kogukondi kolmandates riikides. kohalike kogukondade areng tegelikult on osaks meie võitlusest rände vastu. me oleme toetanud toidupakkidega ka muidu ning teinud seda siis koostöös kohalike kogukondade juhtidega. me oleme dialoogi raames äh, edasi liikunud ka väga paljude projektidega, kohalike omavalitsustega ja kindlasti peame me jätkama seda tööd. meie jaoks on oluline samuti see, et liikmesriigid omalt poolt äh, aitaksid kaasa äh, meie projektidele, me näeme, et tegelikult on tegemist selliste projektiga, mille raames me toetame taristuid, julgeolekut, kuid samuti oleme me tähelepanu pööranud sellele, et pakume alternatiivseid lahendusi äh, kohalikule majandusele, mis praegu suuresti äh, tegu, toimib ainult tänu äh, kaubandusele põgenikega. meie sooviks on samuti parandada kohalikku äh, elatustaset üleüldiselt äh, sanitaar, äh, sanitaarküsimustes, kuid samuti teed, koolitus ja nii edasi, meditsiin. oluline on siinjuures muidugi ka institutsioonide tugevdamine koha peal. ma arvan, et see on tähtis nii rändevoogude haldamisel, kuid samuti me näeme, et ka muudes küsimustes. oleme koostööd teinud ka muidugi ÜRO ja teiste kohapeal tegutsevate organisatsioonidega. ja võitlus äh, in-, kaubanduste, äh, kaubandusega on kindlasti üheks äh, keskseks küsimuseks. me näeme, et inimkaubandus öö, osas ei ole no, sõlmi, ei ole me saavutanud piisavalt edu ning me peame pingutama selle nimel, et äh, ÜRO konventsiooni inimkaubanduse vastu ellu rakendataks. viimaseks äh, positiivseks äh, sõnumiseks siinkohal tuleb ütelda, oli viieteistkümnendal septembril, kus me nägime, et Liibüas ka ÜRO ja OIM panid oma õla alla ning nemad, ÜRO tegutseb praegu suures osas, eh, suuremas osas vastuvõtukeskustes Liibüas ning eh, samuti vaata-, aidatakse läbi vaadata eh, rahvusvahelise kaitse taotlusi ning ümberasustamist kolmandatesse riikidesse. oluline on siin juhul äh, ka humanitaarkoridoride avatuna hoidmine. me teame, et OIM e on üheksa tuhat äh, töötajad saatnud sinna, meie omalt poolt oleme üritanud äh, koordineerida, sellepärast et äh, me näeme, et selline rahvusvaheline koostöö tegelikult on väga palju kasu toonud, me teame, et Kesk-Aafrika, muuhulgas ka Liibüaga tehtav töö kontaktgrupis on olnud väga kaugele viinud, me oleme jõudnud eh, ka ühiste dokumentide, muuhulgas inimõiguste küsimustes. Euroopa ja ka minu koduriigi toetus siinkohal on olnud äärmiselt oluline, ka Tripolis meie suursaatkond on väga palju tööd ära teinud, vahendades äh, meie poliitikat Liibüa võimudega, me näeme, et ÜRO EM on samuti kohaliku äh, Põhja-Aafrika regionaalse arenguprogrammi raames palju koostööd tehtud tegemist on programmiga, mille algatas komisjon ja mis on suunatud erinevatele Aafrika riikide, muuhulgas ka Liibüale. ja viisteist Euroopa riiki on mm, koostööd teinud selle programmi ette, elluviimiseks Liibüas. esimeses faasis, mis lõppes kolmekümne esimesel juulil sellel aastal, viidi läbi üle saja neljakümnele äh, rannikuvalvurile koolitust, äh, selgitamaks neile seda, mida tähendab varjupaiga küsimus, äh, varjupaiga taotlemine, rahvusvaheline kaitse, kuidas katta ka kõige haavatavamad vajadusi, kuidas neid kaitsta. samuti oleme me tutvustanud standardoperatiivtegevust merel. tänu sellisele tegevusele on kakssada kaheksakümmend naist ja last vabastatud kinnipidamisasutustest. samuti me näeme, et seitse tuhat esimese, teise tasandi meditsiini mm, algatust on läbi viidud, samuti me näeme, et on, on seetõttu õnnestunud päästa üle tuhande inimelu teises programmi faasis eh, põgenike kõrge volinik eh, on kasutanud ära erinevaid seaduslikke kanaleid selleks, et eh, kõige haavatavamad põgenikud Liibüast välja tuua läbi siis legaalsete kanalite ning <clears throat> samuti oleme tähelepanu pööranud tagasipöördumisele esimene rühm anti üle juba üheteistkümnendal novembril. ja nemad siis asustatakse lõplikult ümber neisse riikidesse, kes on valmis neid vastu võtma. ning lisaks sellele jällegi ÜRO on valmis vastu võtma üle tuhande inimese kes on ähm, väga haavatavas olukorras või kellel on õigus rahvusvahelisele kaitsele. minu koduriik omalt poolt teeb kõik selleks, et selles piirkonnas ÜRO saaks kõik vajalikud load selleks, et oma tegevust läbi viia ja kaitset pakkuda loodame, et ka Euroopa Parlament avaldab survet äh, New Yorgis ÜRO-le äh, oma tegevuse jätkamiseks, sellepärast et meil on vaja veelgi julgemat, veelgi äh, tugevamat tegevust. ja lõpetuseks, mis puudutab OIM-i, siis me oleme toetanud äh, Liibüa äh, rändevoogude haldamisel. üheks kuu jooksul oleme me ka endiselt koos ÜRO äh, ko-, Liibüa rannikukaitse koolitanud, samuti oleme me järelevalved läbi viinud äh, ning toetanud äh, ka vastuvõtukeskusi. ning selles äh, operatsioonil on kaasatud üle kahesaja vabatahtliku. kui lubate, siis sellega praegu lõpetaksin ning seejärel olen valmis vastama ka küsimustele. suur aitäh, härra Morgone järgnevatele kõnelejatele tahaksin öelda, et üsna palju kolleege on sõna palunud ja ma tean, et meie komisjoni jaoks see on väga oluline teema ja seetõttu ma paluksin, et järgmised kolm kõnelejat teeksid lühemalt, sest et meil on väga palju küsimuste esitajaid, nii et, et võib-olla saate vastata ka läbi küsimuste. nii et, et keskenduge palun oma sõnavõtus olulistele asjadele nagu rahastamine ja kõigepealt saab sõna siis nüüd Jean-Christophe Filori, kes on siis Maagrebi üksuse juht Euroopa Komisjonis, palun. Äh, ja kuskil viis kuni kümme minutit on teil aega. lugupeetud esimees, tere, daamid ja härrad, lugupeetud Euroopas Parlamendi saadikud, tere teile. kõigepealt üks lubadus, ma ei hakka teid arvudega tüütama aga ma tahaksin teile siiski anda ülevaate nendest jõupingutustest, mida me oleme teinud, äh, mida me oleme teinud siis Aafrika usaldusfondi raames ja mida me oleme just teinud Põhja-Aafrika jaoks. Äh, selle osaks on ka siis meie Liibüa programm. Äh, praegusel hetkel on meil Liibüas käimas programm, ehm, mille väärtus on umbes sada kuuskümmend kaks miljardit ja ehm, see on mõeldud siis ehm, kõigepealt sisserändajate kaitsele ja samuti sotsiaalmajanduslikule arengule vastuvõtvates kogukondades. ja samuti üks neljandik on siis äh, koolitusele ja äh, suutlikkuse suurendamisele äh, Liibüa, Liibüas siis, et inimesi suudetaks vastu võtta inimlikumalt ja professionaalsemalt. nüüd, kui rääkida kaitseotstarbelistest tegevustest, siis me oleme väga erinevaid asju teinud Äh, seda on teinud meie partnerid koha peal, äh, tegemist on siis rahvusvaheline rändeorganisatsioon, ÜRO pagulaste ülemvolinik, aga ka teised asjad, organisatsioonid, näiteks ÜRO äh, ja teised. niisiis, nende kaitsemeetmete hulgas on esimesel kohal abi sisserändajatele Äh, sellest hetkest, äh, kui nad siis sinna kohale jõuavad, me anname neile erakorralist arstiabi, samuti psühhosotsiaalset abi, samuti anname äh, humanitaarabi nendele sisserändajatele, kes on siis kinnipidamiskeskustes Äh, meil ei ole tegelikult äh, sellist kinnipidamissüsteemi Liibüas. Äh, me lihtsalt siis toetame neid inimesi, kes on nendes sisserändajate keskustes, kus tingimused kahjuks ei ole eriti head ja keskendume siis just oma tegevuses nende aitamisele kaitsemeetmeline tegevus hõlmab ka humanitaarseid aspekte Eh, tahame kaitsta just neid sisserändajaid, kes on siis kõige kaitsetumad eh, nendes eh, vastuvõtukeskustes ja suuresti tänu meie toetusele oleme me saanud, saavutanud ka selle, et äh, rohkem kui kümme tuhat sisserändajat on vabatahtlikult tagasi pöördunud ning ähm, äh, loodetavasti aasta lõpuks on see arv juba viisteist tuhat. on täiesti selge, et meie prioriteetideks järgmisel aastal on, et äh, selline tegevus jätka, jätkuks ja et seda ka rahaliselt toetatakse. mis puudutab nüüd vastu Äh, võtma kogukonna abistamist, siis siin äh, me tahame aidata siis Liibüal toime tulla sisserändajate äh, vooluga, sellepärast et see paneb väga suure koorma kohalikele omavalitsustele ja nagu eelkõneleja just ütles, tahame me eelkõige siis pakkuda neile sotsiaalmajanduslikke võimalusi, tahame pakkuda neid võimalusi Liibüa inimestele, iseäranis noortele Äh, sellepärast et, äh, et äh, Liibüas ei lokkaks inimkaubandus ja relvarühmitused ja me tahame siis panna paika põhilised tervishoiuteenused, haridusele keskenduda, energeetikale, veega varustamisele. Nendest oleks siis kasu nii liibüalastele endale kui ka sisserändajatele ning see tegevus äh, siis jätkub äh, edaspidi ka loodetavasti suures ulatuses, niipea kui meil on olemas äh, kõik rahalised vaja, vahendid ja me viime neid siis ellu koos Itaaliaga, me aitame Liibüa kohalikke omavalitsusi nende sotsiaalmajanduslikus arengus. ja me kavatseme aidata Äh, Liibüa rannikuvalvureid, äh, äh, tahame nende professionaalsust tõsta. ma tuletaksin meelde, et Vahemere rändetee, niisiis see rändetee, mis kulgeb üle Vahemere keskosa, on kõige ohtlikum. aastast kaks tuhat viisteist ligemale kümme tuhat inimest on merel surma saanud ja me Äh, loodame, et sellel aastal need arvud oluliselt vähenevad ning äh, äh, jah, kõiki surnuid ei ole loomulikult võimalik kokku lugeda, eriti neid, kes kõrbes surevad. ning loomulikult on meil ka siis humanitaarsed eesmärgid. me tahame kaitsta ja aidata neid kes tahavad selliste äh, aluste peale minna, mis, äh, millega merd üles, äh, ületatakse. ja need alused ei ole üleüldse mõeldud mere ületamiseks ning me samuti siis toetame selliseid meetmeid ka kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. ma pean silmas siin tegevusi näiteks operatiivkeskuses äh, merejulgeoleku äh, tagamiseks. Äh, nii palju siis mõne sõnaga sellest olukorrast, mis praegu valitseb ja mida me oleme teinud ja mida kavatseme teha ka järgmistel, järgmisel aastal, nii et härra esimees, ma tõesti olin lühike, tegin lühidalt ja loodan vastata teie küsimustele. Uh, aitäh ma olen täiesti kindel, et meil on võimalus ka küsimuste ajal asja põhjalikult arutada. Eh, nii palju siis komisjoni poole pealt ja nüüd annan sõna siis eh, välisteenistusele, härra Pikee, ma Kreebi osakonnast, palun. aitäh, aitäh, esimees, lugupeetud saadikud, räägin lühidalt siis, eh, mida välisteenistus asjast arvab meie peamine sõnum on selline, et äh, kõrge esindaja osutab äh, väga suurt tähtsust äh, nendele probleemidele, mis on seotud ebaseadusliku sisserändega Liibüas. meie peamiseks ja tema peamiseks prioriteediks on tegutsemine väga mitmel erineval viisil, kõigepealt dialoogis Liibüa poolega, aga ka teistega tuleb arutada siis rändeküsimust ning Euroopa on Liibüa võime ja teisi kutsunud üles edendama humaanset ebaseaduslike sisserändajate ja pagulaste kohtlemist, teha koostööd Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu liikmesriikidega, eri, eriti Itaaliaga loomulikult ja see üleskutse äh, on alati tema tegevuskavas, ta on selle üleskutse teinud Liibüa liidritele ja samuti eh, naaberriikide, Liibüa naabrite juhtidele ja iseäranis nendele riikidele, kes asuvad siis lõuna pool Liibüast, sest et nendega on vaja ka luua oluline partnerlus nii palju siis poliitilisest tegevusest, teiseks meie välisteenistuses koos kolleegidega komisjonist, eh, NIE peadirektoraadist oleme edendanud sellist kõikehõlmavat lähenemist ebaseadusliku sisserändajate, eh, rände ja pagulaste küsimusele eh, Liibüas. meie lähenemine siis Liibüas rajaneb koolitusel, suutlikkuse suurendamisel samuti tahame tugevdada piirikontrolli eh, nii merepiiril kui ka maapiiril. kolmandaks eh, abistame siis kaitsetus seisus rändajaid, kes on Liibüas, sealhulgas ka neid, kes on siis kinnipidamiskeskustes ning eh, me teeme koostööd ka ÜRO organisatsioonidega selle nimel, et äh, inimesed siis äh, vabatahtlikult äh, tagasi pöörduksid, need inimesed, kes siis Liibüasse nii-öelda lõksu on jäänud, et nad oma koduriiki tagasi läheksid. Euroopa Liit eraldab selleks palju raha ja liikmesriikide poolt eraldatud summad on samuti suured, Itaalia on esirinnas, aga ka teised riigid on eraldanud usaldusfondi märkimisväärseid summasid, samuti äh, Äh, need äh, liikmesriigid, kes osalevad äh, Euroopa Liidu juhitud julgeoleku ja välispoliitika tegevustes, need on ka väga olulised. NAFOR meedoperatsioon Sofia näiteks, mis on operatsioon, mis tegutseb Vahemerel ning on päästnud nelikümmend kaks tuhat inimest siis merest Liibüa põhjarannikul ja Euroopa piirikontrolli abiprogramm, mis vaatamata raskustele, mis Liibüas valitsevad ebastabiilsust arvestades eksisteerivad, on alustanud nüüd siis koolitusprogrammi ja suutlikkuse suurendamise programmi elluviimist Liibüa võimude osas ja üks asi, mida ma tahaksin veel rõhutada, on see, et selles koolituses on äh, Äh, rõhk just nimelt inimõigustele, humanitaarõiguse austamisele. Äh, see on siis väga olulisel kohal äh, selles koolituses, mida me anname CNN näitas hiljuti kaadreid orjaturgudest Liibüas, see loomulikult on vallandanud pahameeletormi kõikidelt, sealhulgas ka Euroopa Liidult. kõrge esindaja ütles oma seisukoha selles äh, osas väga selgelt välja, kui ta möödunud nädalal siin parlamendis kõneles äh, Aafrika tippkohtumisel, kus oli ka president Tajani, mille korraldas president Tajani. ta kohtus ka Aafrika Liidu presidendiga äh, eelmisel nädalal ja samuti Aafrika komisjoni esimehega härra Musa Fakiriga ja nad tegid ka ühisavalduse. ta on pidanud dialoogi eh, ka EM-i eh, peadirektori härra Peeter Swingiga ja eh, seda kõike selleks, et vaadata, mida me veel saame ära teha selleks, et leevendada nende inimeste olukorda, kes siis Liibüasse on lõksu jäänud reaktsioon Liibüa poole pealt on äh, samuti märkimisväärne, nimelt esimest korda on Liibüa võimud äh, tõesti teinud väga selge avalduse, äh, kus väljendavad üsna äh, Äh, jõuliselt äh, aru selle eest, et äh, me ühiselt vastutame selle probleemi lahendamise eest, mida kujutab endast siis, siis ebaseaduslik sisseränne ja samuti rõhutatakse seal inimõiguste austamise olulisust, nende inim-, sisserändajate inimõiguste austamist, kes on Liibüas, nii et, et Liibüas on suhtumine hakanud muutuma ning ähm, ja me jätkame koostööd siis Liibüaga selleks, et meil äh, tekiks parem ja tõhusam koostöö. veel üks positiivne element äh, on võib-olla see, et möödunud nädalal Interpol Liibüa äh, võimud korraldasid siis esimest korda sellise koordineerimise töörühma kohtumise, kus räägiti sisserändest, seal olid koos kohal ÜRO liikmesriigid ja samuti Euroopa Liit ja veel üks märkimisväärne tegur on Aafrika-poolne äh, reaktsioon, Aafrika riikide reaktsioon, äh, üsna mitmed riigid on väga kriitiliselt äh, võtnud sõna sellel teemal, kuidas Liibüa ei suuda inimlikult pagulasi ja ebaseaduslikke sisserändajaid riigis kohelda ja Liibüa ähm, suhtub ähm, väga tundlikult sellisesse kriitikasse ning seetõttu on meil kavas ka kasutada seda tänast ja homset tippkohtumist Aafrika Liidu ja Euroopa Liidu eh, riigipeade vahel ja valitsusjuhtide vahel Abidžaanis, eh, kasutada siis seda tippkohtumist eh, selleks, et saavutada veelgi suuremat koostööd meie Aafrika riikide vahel Äh, just nimelt kaasata päritoluriigid äh, ja samuti kaasata Liibüa. Äh, eriline eesmärk, mis me endale oleme on sead-, seadnud, on see, et me üritame suurendada sisserändajate hulka, kes kodumaale tagasi lähevad siis vabatahtlikult. ja lõpetuseks ka üks ettevaatusele kutsuv noot Äh, vaatamata nendele võimalustele, mida me näeme ja mida me kavatseme kasutada, peame olema realistlikud selles suhtes, et Liibüa loomulikult on äh, äärmiselt ebastabiilne riik. Liibüal ei ole äh, selliseid valitsusinstitutsioone, mis võimaldaksid riigil probleemiga tõhusal ja täielikul viisil toime tulla ning see tähelepanek tähendab ka seda, et Liibüa suutlikkus ja meie suutlikkus nendega koostööd äh, teha on piiratud, me teeme väga tugevat tööd selleks, et seda suutlikkust äh, suurendada, aga loomulikult üleöö ei saa see juhtuda ja viimane asi, mida ma öelda tahaksin, on äh, tõesti väga palju neid asju, millega me peame tegelema, näiteks probleemid Äh, me peame tegelema otse probleemidega, mis on seotud ebaseadusliku sisserändega, aga me peaksime olema teadlikud ka sellest, et ainus äh, pikaajaline lahendus äh, ebaseadusliku sisserändega kaasnevatele probleemidele ja pagulaste inimlik kohtlemine on võimalik siis, kui olukord Liibüas stabiliseerub, kui kehtestatakse rahu ja julgeolek selles riigis, aitäh! aitäh! ja nüüd lõpetuseks siis ka eesistujamaa seisukohta. härra Mart Hiiedam, Märt Hiiedam, palun, teil on sõna. aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud komisjoni liikmed, daamid ja härrad. suur aitäh, et te kutsusite eesistujamaa siia ja ma olen valmis siis teile tutvustama eesistujamaa seisukohti ja ma teen väga lühidalt ja üldiselt, sellepärast et kolm ees, eelkõnelejad juba rääkisid üsna põhjalikult sellest kõigest. kui kriis eh, tabas jälle Vahemere keskosa siis juuni lõpus ja pani Itaalia suure koorma alla Eh, siis eh, eesistujamaa reageeris koheselt, me muutsime siis mitteametniku üldasjade nõukogu eh, päevakorda, Tallinn, mis toimus Tallinnas ja arutasime siis Liibüa teed ja samuti viisime Kesk-Vahemere tegevuskava siis ellu selleks, et mm, me tõesti üritaksime leevendada olukorda Liibüas ja päästa inimelusid me oleme Koreperis seda plaani korduvalt arutanud, viimast, viimast korda kolm nädalat tagasi, me oleme ka regulaarselt kasutanud siis kõrgetasemelisi ümarlaudu selleks, et tegeleda selle teemaga veelgi üksikasjalikumalt ja leida paremaid lahendusi e. Eesti eh, siseminister härra Anvelt on ka isiklikult selle teemaga väga palju tegelenud, ta on kaks korda käinud Itaalias selleks, et asja Itaalia ministriga arutada. ta augustis kohtus ka äh, Liibüa linnapeaga või plaanis kohtuda, aga paraku äh, linnapead ei jõudnud äh, õigeks ajaks Rooma, nii et, et kohtumine jäi ära aga äh, see Kesk-Vahemere kontaktrühm, äh, mida Äh, siin mainiti, äh, nemad tulid äh, kokku juunis Tunises ja novembris siis Bernis. geograafiliselt ei ole need kohad meile just väga lähedal. aga selleks, et me saaksime ellu rakendada seda rakenduskava või neid meetmeid, mis seal on ette nähtud, on meil vaja piisavat rahastust ning äh, seda ähm, arvavad kõik liikmesriigid. Euroopa Liidu Aafrika usaldusfondi teema ja just nimelt see osa, mis on mõeldud Põhja-Aafrikale, millest komisjoni kolleeg kõneles. Äh, me oleme äh, selle tõesti juba mitu kuud hoidnud poliitilises tegevuskavas kõrgel, kõrgel kohal ja ka oktoobris toimunud ülemkogul arutasime seda ja valitseb laiapõhjaline üksmeel liikmesriikide hulgas, et me peame hoolitsema selle eest, et meie toetus Liibüale ja tema naabritele ebaseadusliku rändega toimetulemiseks omaks ka vajalikke rahalisi vahendeid eh, sest et eh, ja see peab, rahastamine peab olema jätkusuutlik pikemas perspektiivis ja mis puudutab eh, liikmesriikide prioriteete, siis Äh, äh, oluline on kindlasti parandada inimeste elutingimusi erinevates keskustes ja ka kohalike omavalitsuste sotsiaalmajanduslikke olusid. Äh, ülemkogu nõukogu, ülemkogu, mis toimus siis üheksateistkümnendal, kahekümnendal oktoobril, kutsus liikmesriike üles leidma äh, piisavad rahalised vahendid äh, äh, usaldusfondiks ja eesistujamaa on tõesti teinud väga tubli tööd, hoolitsemaks selle eest, et see ka sünnib. Korraperi kohtumistel on seda teemat arutatud üldasjade nõukogul ning see on olnud ka Äh, alaliste esindajate kohtumiste päevakorras, nii et, et ma arvan, et me võime hetkel olla optimistlikud ning äh, uuele aastale vastu vaadata siis ähm, äh, piisavate rahaliste vahenditega mis aitavad siis äh, hoolitseda selle eest, et äh, Aafrika usaldusfondi Põhja-Aafrika osas on raha ka järgmiseks aastaks ja siin lõpetaksin ja loomulikult olen valmis vastama küsimustele, aitäh! Uh, um, aitäh, äh, nüüd on aeg küsimusteks maksimaalselt kolm minutit, palun, sest loomulikult kõik soovivad sõna sellel olulisel teemal, kõigepealt Barbara Spinelli. ma ju ma tahaksin tänada kõiki kõnelejaid ja pean ütlema, et ma näen, et tegelikult on suuri erinevusi siin selles, kuidas humanitaarabi on õnnestunud anda mis tegelikult on ära tehtud ning samuti ÜRO kõrge esindaja avalduse vahel, mille kohaselt siis Euroopa Liit ja liikmesriigid ei ole tegelikult midagi teinud selleks, et vähendada siis kuidagi rändajate kannatusi. me kõik nägime ka CNN-i videot kaheteistkümnendast novembrist, Äh, kus oli siis juttu äh, rändajate müügist orjadeks, aga kõiki neid asju te juba teadsite. ja ikkagi sõlmiti Liibüaga kokkulepe. on ÜRO on raport äh, samuti olemas, kus on öeldud, et Liibüa ei ole turvaline riik, üksteist aprill kaks tuhat seitseteist OIM e tegi samuti äh, raporti rändajate orjaks müügimise kohta ning paljud teised rahvusvahelised organisatsioonid on sama ütelnud. tegemist on probleemiga. rändajatele äh, meditsiinilise abi pakkumine, psühholoogilise abi pakkumine on hädavajalikud, äh, seda ka Liibüas, me teame, millised on seal nende kinnipidamistingimused praegu. aga nüüd spetsiifiliselt selle juurde, mida härra Morcone ütles ja see puudutas Itaalia tehtavate kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist minister Ameniti äh, Euroopa Nõukogule vastates eitas äh, seda, millest äh, härra Morcone te rääkisite, aga minul on siin äh, ülevaade sellest, mis ja see dokument puudutab siis tagasisaatmisi kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist, nii et sellised tagasisaatmised on aset leidnud. Te ütlesite see oli siis Siseministeeriumi dokument. Te rääkisite siin Amnesty Interna Internationali andmetest ning äh, sellest, mis toimuvad, me ju teame, et kõikides rahvusvahelistes institutsioonides, organisatsioonides räägitakse neist asjadest. ma arvan, et Euroopa Liit ja ka Itaalia peaksid tegelikult vaatama, mis ikkagi äh, tegelikult kohapeal toimub ja milles tõde on. Um, if you, I know that a lot, I mean, the contributions will all be very powerful, so if you don't mind, if you can... ma, ma tean, et äh, siin on palju sõnavõtte veel plaanis, seega palun vastake vast siis, kui kõik on ära kuulatud. kuigi need on võib-olla suunatud eraldi teile, Elis Lain, palun eh, prefetto Morcone, bentornato. härra Morcone, tere tulemast tagasi siia meie komisjoni. hiljuti me rääkisime Dublini eh, reformist, eh, kus me teame, on ju juttu eh, vastutuse jagamisest ja solidaarsusest, muuhulgas ka vastuvõtu küsimustes tundub aga, et parlamendis tehtav ei leia vastukaja komisjoni ning nõukogu töös. sellepärast me näeme, et praegune strateegia on lihtsalt välispiiride tugevdamine. me näeme, et kuuendal novembril kuus inimest hukkus, muuhulgas ka laps Liibüa rannikul, hoolimata sellest, et me oleme toetanud Liibüat ning ka Itaalia valitsus on olnud Äh, toetust pakkunud. me näeme, et lihtsalt tekkis äh, hilinemine. Sea-Watchi äh, poolsed andmed ütlevad, et Liibüa tegelikult üritab lihtsalt tagasi lükata merele hätta jäänud ning samuti on eiratud ka Itaalia mereväe poolseid üleskutseid, me näeme, et on tõsiselt toetatud äh, rannikuvalvet, aga kas selle läbi on kuidagi õnnestunud ka käitumist muuta, me näeme, et äh, et olukord on katastroofiline, samuti räägitakse tõsisest, äh, tõsisest lekkest just selles piirkonnas tuletaksin meelde, et äh, vastutus on ikkagi nende õlgadele, kes tegeliku kontrolli ka läbi viivad. siin äh, on ju küsimuse all kogu äh, põgenike kallal korda pandavate inimõiguste rikkumises. me teame, et miilits peab kinni pidama ka inimõigustest, peab võitlema inimkaubanduse vastu, aga tegelikult ainus võimalus äh, selle vastu võidelda ei ole äh, maksta, vaid tuleb ikkagi äh, tagada legaalsed teed selleks, et kaitset vajavad inimesed seda ka saaksid. me näeme, et praegu on endiselt väga paljud äh, põgenikud äh, ka vangistuses Liibüas. seega tahaksin küsida, Itaalia on kümme miljonit eraldanud äh, lisaks ÜRO Aafrika usaldusfondile. tundub, et liikmesriigid, muuhulgas ka Itaalia tegelikult tahavad pidurdada oma osalust usaldusfondis ja aetakse pigem oma huvisid Aafrikas taga me näeme, et suur osa vahenditest, mis on sellesse usaldusfondi suunatud, on tegelikult arenguvahenditest pärit see on vastuolus jällegi meie võitlusega vaesuse vastu. me teame, et äh, seda projekti muuhulgas toetab ka Itaalia valitsus ning me tahaksime seega teada, kuidas täpselt vahendeid kasutatakse koha peal. praegu on meieni jõudnud info liiga äh, napp ning meil ei ole sellega piisavalt ülevaadet toimuvast, aitäh. nagu te öö, äh, nägite, siis isegi kell andis alla ja ei viitsinud enam edasi tiksuda. niisiis äh, piirduge ikkagi kolme minutiga ja rääkige ka natukene aeglasemalt Äh, ja äh, Laura Ferrara järgmisena ja ära räägi palun nii kiiresti. Bene, ehm, solo qualche settimana fa gli mõned nädalad tagasi Euroopa Liidu ja Itaalia ja siis Liibüa vahelised lepingud, neid kirjeldas ÜRO inimõiguste kõrge voliniku ebainimlikke Äh, siin me räägime ikkagi oma südametunnistusest, see, sellest, kuidas koheldakse põgenikke Liibüas. siin äh, on ju juttu ju äh, vangistustest, piinamisest, ÜRO teenistused on teada andnud samuti orjakaubandusest nii ka ainult paar päeva tagasi Itaalia riiklik televisioon edastas video, kus me näeme et äh, rannikuvalve peksis äh, mm, põgenikke ning äh, tegemist on siis aktsiooniga jällegi, kus ka Itaalia osales ning kus üritati seda mm, eskalatsiooni peatada tahaksin küsida teilt, Borgone, me teame, et tegemist on tõsise inimõiguste rikkumisega. El-Assaraži valitsus tegelikult ei kontrolli territooriumi, vaid kontroll on miilitsa käes ja miilitsad võitlevad omavahel, tegemist on relvastatud rühmadega, kes tegelikult ju juhivad seda rändajatega kaubitsemist. ning tahaksin küsida, miks meil ei ole ühte, ühtset äh, võimu Liibüas tunnustatud ameteid, kui me räägime siin tegelikult rannikupiirist ja rannikuvalvurite koolitamisest, rahaga toetamisest ja nii edasi, siis kellele me maksame, mida seal täpselt tehakse, kes on see adressaat? kas me toetame siis seeläbi kaubitsejaid või põgenejaid? mis on meie eesmärgiks, mida üritatakse teha, kas on lihtsalt takistada kaubandust või siis takistada põgenikke jõudmast meie rannikutele? me teame, et äh, Liibüas olevad keskused saavad meilt samuti raha ja tahaksin teada ka, kellele siis see täpselt läheb ja mis on selle, ähm, nende e-, eraldiste eesmärgiks? aitäh, need olid suurepärased küsimused, loodetavasti meil on ka piisavalt aega, et kõigile vastata. Katariina Tšinitši, palun. suur aitäh, ma tahaksin tänada meie külalisi, ma vabandan, et mul ei õnnestunud alguses kohal viibida, aga ma usun, et prefekt Marcone juba rääkis sellest, mis Itaalia on ära teinud selleks, et vastu võtta rändajaid ning selleks, et pakkuda neile inimväärikaid tingimusi. kolleegid tegelikult juba küsisid ka, aga hoolimata kokkulepetest Liibüaga, Itaalia ei ole Äh, loobunud sellest, et üritab pakkuda ikkagi inimväärikaid äh, humani-, humaanseid äh, tingimusi kõikidele rändajatele ka Liibüas. kahjuks me teame, et tingimused on küll täiesti traagilised, siinkohal pean silmas eelkõige just alaealisi, kes, keda ei tohiks üldse kinni pidada olgu tegemist siis rändajatega või mitte, aga ma arvan, et oluline, et kõik Euroopa institutsioonid oma potentsiaali ühendaksid selleks, et eh, edasi töötada, me peame tagama kõikide õiguste eh, kaitse. ka põgenike kõrge volinik eh, ju on sellele tähelepanu pööranud, rääkinud sellest, kuivõrd kohutavad on elutingimused praegu põgenike laagrites. me peame võimalikult kiiresti vaatama, kes tegelikult on võimeline üldse parandama midagi põgenike olukorras, eriti just kõige haavatavamate puhul samuti tuleb vaadata, kuidas tagada koju tagasipöördumine, kuidas seda võimalikult kiirelt teha, eriti mis puudutab vabatahtlikke tagasipöördumisi. ma tahaksin samuti peatuda veel ühel teisel aspektil. ja ma pean täna ka siin selle üle kordama, olgugi et olen sellest äh, varemgi rääkinud, ma leian, et praegu lihtsalt ei ole piisavalt ähm, rõhku pandud äh, inimkaubandusele ma arvan, et see on üks kõige olulisemaid küsimusi, sellepärast et praegusel kujul see niimoodi jätkub, siis see probleem aina suureneb ja tõsineb ja süveneb. tegemist on inimõiguse otseselt puudutava küsimusega ja me ei suuda muidugi üksinda, Itaalia üksinda, olgugi et kõige rohkem puutub kokku selle probleemiga, ei suuda toime tulla, kuid me peame vaatama, kuidas Euroopa Liidus üldiselt suudaksime solidaarsust üles näidata ja jagada vastutust, sellepärast et kui me ei leia mingisugust lahendust, siis lihtsalt äh, kogu kasu lähebki inimkaubandusajatele, aitäh. aitäh, proua Björk, palun. Thank you very much uh,. I must say that I am uh... aitäh tuleb tunnistada, et ma olin ennem mures ja olen nüüd veel rohkem mures pärast äh, külaliste ärakuulamist. olukord, nagu kolleegid on kirjeldanud, on midagi sellist, mida ei tahaks kunagi kogeda. meie komisjon võtab väga tõsiselt inimõigusi, õigusriiki, ühiskondi, demokraatia toimimist, seega äh, ma tahaksin küsida, mis on Euroopa Liidu prioriteedid eh, Liibüas, ma küsin nõukogult ja välisteenistuselt, kas eesmärk on võidelda ebaregulaarse rändega või on see eesmärk midagi muud? kui meie eh, peamine prioriteet Liibüas on rändevastane võitlus, siis võib-olla me eksime täiesti. seega palun selgitage. täna hommikul toimus väga huvitav kuulamine, kus mõned eksperdid ütlesid, Eh, et eh, eilsed inimkaubitsejad on tänapäeva inimkaubitsuse vastased võitlejad. Eh, see on tõsi, sest neid praegu rahastatakse ja kes jälgib nende tegemisi? meil ei ole mingisuguseid tagatisi selle kohta, kes on meie partnerid, kellega me koostööd teeme, teeme ja tõsiasi on see, et Liibüa rannavalve dokumenteeritult tegutseb nii, et inimesed on justkui Liibüas lõksus. see on rahvusvahelise õiguse vastu, inimesed põgenevad Liibüast, aga nad tuuakse tagasi sinna ja pannakse vanglatesse. selliseid tegelasi me siis toetame. mul on ka küsimus, kes on lõunapiiril need partnerid, kes saavad meie toetuse, selle raha? ning kolmas küsimus, kinnipidamiskeskused, need on vanglad. ÜRO on öelnud väga selgelt, mitte ükski nendest ei ole vastuvõetav, miks me siis rahastame neid? ma ei suuda seda selgitada oma valijatele. Need kohad ei ole vastuvõetavad. me peaksime töötama nende kinnipidamiskeskuste sulgemise nimel, mitte neid rahastama ning siis lõpp, viimane küsimus, tagasisaatmine see on nüüd olukorra moonutamine, kui te räägite vabatahtlikust naasmisest, inimesed on öö, kinni pandud, neid ahistatakse ja siis nad justkui vabatahtlikult naasevad. niisiis, see vabatahtliku tagasimineku kontseptsioon ei vasta ka päris tõele, aitäh! aitäh, Tiit-Mark Kosta! aitäh, härra esimees, kolleegid! alguses juba mul oli mulje, et olukord Eh, Euroopa Liidu ja Liibüa eh, vahel. Eh, seda on ilustatud praegusel hetkel minu kolleegid minu meelest kirjeldasid seda olukorda palju reaalsemalt, realistlikumalt. ma tahaksin ühe asja selgelt välja öelda. kuuendal novembril toimus tõsine sündmus Vahemerel Liibüa rannavalvealus äh, ründas ning viis inimest hukkus. üks ohver oli laps. põgenike äh, alus saatis hädaabikutsungi ning Sea-Watch kolm päästealus jõudis kohale. Itaalia äh, rannavalve helikopter aga soovis, üritas samuti päästa põgenikke. kolmekümne mi-, miilitsoonis, aga uputas Liibüa rannavalve äh, alus ikkagi selle paadi ning seetõttu põgenikud hukkusid. kui Liibüa äh, rannavalve alus oleks kinni pidanud äh, rahvusvaheliselt paika pandud merepiirist, oleks inimesed pääsenud. Euroopa Liit on üles ehitanud tugevad äh, sidemed Liibüa rannavalvega, neid on rahastatud, neile on antud varustust, seega Euroopa Liit on kaasvastutaja. siin ongi minu küsimus, kuidas komisjon hindab seda juhtumit, mida on tehtud, et seda juhtumit uurida? ning mul on ka küsimus, kas on mingisugune koolitusprogramm ka Liibüa rannavalvajate väljaõpetamiseks, kas on mingisugune seireprogramm sõltumatu võimu poolt? Liibüa rannavalve on viimastel aegadel rikkunud rahvusvahelist mereõigust ning komisjon peab tegutsema eh, selle nimel, et rahvusvahelist õigust eh, austatakse ka praktikas, mitte ainult sõnades Liibüas toimuvad muudki koledad asjad ning on hädavajalik, et komisjon nüüd vaataks üle oma strateegia Liibüa suunal ning äh, tagaks, et praktikas ka inimõigustest kinni peetakse, aitäh. Mrs Winberg. proua Winberg. Er aitäh, härra esimees, suur tänu kõigile selle info eest. tuleb tunnistada, et tead, mõningad asjad on minu jaoks jäänud segaseks. eelkõige see, mida te ütlesite sellest, et prioriteet on inimkaubitsejate vastane võitlus. ilmselgelt see nii on, aga mul on küsimus, et mida on võimalik ära teha, kui satutakse inimkaubitsejate peale oma paatides kuhu nad siis peaksid saadetama, kas Itaaliasse ja Itaalia peab edasi probleemiga tegelema? me räägime siin paatidest Liibüa äh, läheduses, kas eesmärk on siis põgenikud saata Liibüasse tagasi või Itaaliasse, äh, selle kohta, see on kõik väga segane. siis te rääkisite ka sellest kolmekümne kahe protsendilisest vähenemisest rändel Liibüast Itaaliasse, see võib küll nii olla, aga Äh, meie oleme näinud, kui näiteks vaadata Hispaaniat, siis äh, on numbrid suurenenud, kolmekordistunud võrreldes eelmise aastaga. niisiis, on leitud uus tee, viissada tuhat äh, migranti Lõuna-Hispaanias. Nad on lihtsalt leidnud uue tee. kõigepealt oli meil Türgi lepi, lepe, mis ei toiminud, oli ainult aja küsimus, mil nad küsivad rohkem raha ning siis me nägime, et numbrid Kreekas jälle suurenesid, siis oli Liibüa ja mis nüüd on järgmine samm, kas me hakkame läbi rääkima ka Marokoga? ma arvan, et kõige inimlikum oleks lihtsalt öelda ei. Euroopa on teinud oma tööd, iga valitsus kõigepealt ju kaitseb oma riiki ning me peaks lõpp, ning see lõpetaks ka kõik need surmad Vahemerel, me peame lihtsalt ütlema neile ei. härra Vaian Otsal, palun aitäh! viimastel päevadel ja nädalatel oleme me kuulnud palju uudiseid sellest, mis Liibüas toimub. see te tegelikult tõestab seda, mida me juba varem teadsime. paljud minu valijad on minult küsinud, mis seal tegelikult toimub. Nad on tõsiselt häiritud olnud uudistest. ma olen vihane selle üle, mis seal toimub, selle üle, kuidas seda asja on korraldatud ning kuidas nüüd lihtsalt kõrvalt seda vaadatakse. kui soovite võidelda inimkaubanduse vastu ja see on tõesti väga oluline, siis tuleb endale aru anda ka, et me ei saa võidelda inimkaubitsejate vastu inimkaubitsejaid kasutades. see pigem süvendab probleeme ning tekitab abitust. mind huvitab see, kas te saate meile vähemalt statistikat äh, edastada, kui suurest hulgast inimestest me räägime, kui palju inimesi on Lüüb-, Liibüas praegu, kui palju seal lapsi on aitäh okay,! Um... aitäh! proua Lösing. jah, aitäh! tuleb tunnistada, et ka mina olen šokis sellest, mida siin on räägitud, aga eelkõige šokeerib mind see, mida siin ei ole mainitud mis puudutab Liibüa öö, äh, öö, äh, olukorda. eelmisel nädalal kohtusin ma äh, Sea-Watchi ning piirideta arstide organisatsiooni esindajatega ning siis anti mulle teada juhtumitest, veel rohkematest juhtumitest, mis sarnanesid sellele, mida eelkõneleja juba kirjeldas. ma nägin ka pilte sellest, kuidas Liibüa äh, rannavalve inimesed äh, tulistavad kummipaate, äh, lõhuvad neid äh, nugadega, inimesed kukuvad vette. Sea-Watchi inimesed siis üritasid päästa neid inimesi, aga selle peale hakkasid tulistama Liibüa rannavalve inimesed Sea-Watchi laeva ning relvadega takistati siis inimeste päästmist. taust, taustal oli piltidel veel näha laevu, ei saanud küll selgelt see, selgitada, kas need olid Itaalia rannavalvelaevad või, või mingisugused muud laevad, aga igatahes nemad tegutsemata vaatasid seda kõike pealt. seal olid laevad, mis vaatasid lihtsalt toimuvat pealt ning need ei ole mingid üksikjuhtumid arstideta, äh, piirideta arstide ning Sea-Watchi inimesed äh, ütlesid, et sellised asjad juhtuvad praktiliselt iga päev ning ei saa olla nii, et äh, Itaalia ning ka Liibüa organisatsioonid, inimesed ei tea sellest, kõik, mis seal toimub, toimub Äh, Itaalia-Liibüa võimude vaikival nõusolekul ning ma olen väga ärritunud, kui ma nüüd kuulen siin neid äh, ilusaid sõnu nagu inimlik kohtulemine, inimõigused, humanitaarõigus. aga ma ei kuule midagi päästeoperatsioonidest, päästemeetmetest. Euroopa Liit teeb täpselt seda, mida Rootsi kolleeg juba ütles, Euroopa Liit ütleb ei põgenikele ning üt-, ütleb ka ei äh, Äh, nende inimeste äh, ellujäämisele. siis on mul ka küsimus, kas on mingisugune äh, koolituskoodeks, programm Liibüa rannavalve koolituseks, milliseid koolitusi neile läbi viiakse ning siis see mida komisjoni ja välisteenistuse inimesed nimetasid jätkusuutlikuks lahenduseks. mida te peate selleks kestlikuks lähe-, lahenduseks siis? kas see on see, et vahepeal on, vahepeal surevad kolm korda rohkem inimesi kõrbes kui Vahemerel, kas see on siis jätkusuutlik? kui öö, tulistatakse põgenike laevade peale, et inimesed põgenevad siis kõrbesse ja sellised riigid nagu Niiger peavad kõik ise hakkama saama, kõigega ise hakkama saama ning meie ehitame järjest kõrgemaid müüre või on teie arvates ka mingisugune humanitaarsem, inimlikum äh, lahendus meie rändepoliitikale, aitäh! Okay, thank you. Uh, Mr. Korhow, please aitäh. aitäh, ma teen hästi lühidalt, et mitte hakata üle kordama kõike seda, mida siin on juba korduvalt öeldud kolleegide poolt, aga kaks asja, mille kohta tahaksin küsida prefekt Morconelt. esimene neist puudutab raha, sellepärast et ma tahaksin mõista, kas Liiba puhul Itaalia on selleks suuremaks toetajaks või milline on siis see proportsioon, kui palju on investeeritud kogu sellesse operatsiooni? ja kui me räägime usaldusfondist, mille eesmärgiks peaks olema ju areng ja mitte piiride kontroll, ma tahaksin ka selle kohta küsida. meil on ka muid kokkuleppeid ju Türgiga, mille suhtes oleme kriitilised, aga meil on seal ka ju sätted selle kohta, kuidas kasutada Euroopa Liidu poolt antavaid rahalisi vahendeid. nüüd ma tahaksin teada, kas nüüd siis Itaalia üksinda peab tegelema eh, Liibüaga ja kui suur on ikkagi selle kokkuleppe majanduslik koormus ja teiseks, milline võiks olla võimalik lahendus ja te olete ju töötanud koos ka minister Minitiga kui me räägime inimõiguste rikkumisest, piinamisest Liibüas, Itaalia ministeeriumis ju teatakse sellest, millised on võimalikud lahendused. samuti Euroopa Liidu tasandil. kas on üldse plaanis algatada uurimisi või valgust heita sellele, mis täpselt Liibüas toimub, aitäh! Um... aitäh! ja nüüd järgmine sõnavõtja. aitäh, ma tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid, eriti just prefekt Morconet. ja tahaksin tänada teid itaallasena. mina olen opositsioonis küll ma näen, et lihtsalt Itaalia on teinud oma tööd, mida on vaja teha. Liibüas aga siin kuulsin erinevaid sõnavõtte kolleegide poolt. aga ma usun, et probleem on ikkagi sisuline, mida teeb Euroopa, mitte Itaalia, sest et Itaalia iseenesest teeb juba liigagi palju aga mida teeb Euroopa, kuidas Euroopa aitab Itaalial neid probleeme lahendada? ja mida me teeme ikkagi selleks, et stabiliseerida olukorda Ita-, eh, Liibüas? ma ei taha äh, härra Murkoonele seda esitada, aga küsimus on ikkagi õhus, mida teeb Euroopa Liit, Euroopa Nõukogu, Euroopa Komisjon selleks, et äh, muuta Liibüas olukorda stabiilsemaks? kui me seda ei tee, siis midagi ei juhtu, me lihtsalt räägime ja kasutame ilusaid sõnu ja nii edasi. ma tahaksin küsida teilt, kes te siin viibite, äh, proua Mogherini, teised mida te teete selleks, et stabiliseerida olukorda, sellepärast et kui me suudame seda teha, siis jah, aga kui me seda ei tee, siis äh, tõesti, me ainult räägime. meil oleks vaja mingit tõsist plaani selleks, et äh, tagada, et laagrites oleks inimeste elu humaanne. Äh, me ei suuda, aga kui me põhiprobleemiga tegelesime, ei suuda kunagi seda eksoodi peatada. millest me üldse räägime? me ei saa loota, et ainult Itaalia üksinda suudab selle ülesande ära lahendada, et see no tohutu ülesanne, me peame kõik pingutama, see on täiesti vastuvõetamatu, mis praegu toimub, seega ma usun ja küsin teilt, kõrge, äh, vabandust, välisteenistus, Äh, eesistuja, mida tehakse selleks, et leida poliitiline lahendus Liibüas, sellepärast vastasel juhul me lihtsalt räägime ja räägime okay.. Okay, and... aitäh. ja nüüd saab äh, Toomas ka veel sõna, kui ta on helistamise lõpetanud, aga tee lühidalt. aitäh, ma ei ole siin selleks, et Itaaliat kritiseerida, sellepärast et ma usun, et Itaalia on paljudes asjades suutnud edukalt tegutseda ja me peaksime kõik Itaaliat tänama. viimasel kuul, kui Itaalia valitsus äh, astus äh, samme Äh, kui, kui Itaalia valitsus ei oleks neid samme astunud, oleks kogu Euroopa sattunud äh, äärmuste äh, kätte ja seetõttu tahaksin, lugupeetud minister, teilt küsida, kuidas on teie koostöö ka valitsusväliste organisatsioonidega Vahemerel? ma ütlen, ma kordan oma küsimust inglise keeles, ütleb kõneleja, ma tahaksin teid tänada. tahaksin teid tänada teie suurepärase töö eest. tahaksin tänada kõiki Itaalia institutsioone. esimees ütleb kõnelejale, et ta võib oma eh, sõnavõttu jätkata. mina esitasin küsimuse koostöö kohta vahe, vabaühendustega Vahemerel kuidas sellega lugu praegu on? mida te plaanite suveks ja minu teine küsimus puudutab äh, koostöö tulevikku Liibüaga, kuidas te seda näete? mida te arvate nendest paljudest probleemidest, mis esinevad, kuidas äh, Itaalia äh, üksused, kes lähevad Liibüa vetesse, saavad äh, koostööd teha seal, kuidas inimkaubandust äh, peatada. aitäh, me oleme ajagraafikust juba kõvasti maas, tahaksin siiski anda vastus, vastamiseks piisavalt aega ja alustame härra Morconest ja ma tahaksin rääkida sellest veel, et meie delegatsioon Äh, kohtus eelmisel nädalal äh, Liibüa rannavalve esindajatega, proua Veržea võib seda kinnitada. nii et, et äh, ärge palun saage valesti aru, et me ei tea, mis Liibüas toimub, me käisime seal, me teame, millised on need probleemid ja me saame aru, kui tohutu see ülesanne on. tahtsin selle lihtsalt välja öelda ja ma olen kindel, et proua Veržea võib seda omalt poolt kinnitada aga üritage siis nüüd vastata küsimustele. aitäh! tahaksin kõigepealt tänada parlamenti. tahaksin tänada parlamenti ja selle suurepärase töö eest, mis te olete ära teinud Dublini reformiga. meie Itaalias lubage mul ütelda seda, hindasime vägagi kõrgelt teie tööd ning äh, tõepoolest mõistame kogu tööd, äh, kuivõrd keerukas see oli, äh, mis ära tehtud ka läbirääkimistes nõukoguga. ma leian, et nüüd on tegemist tegeliku solidaarsusega, tunnustatakse ka lepingutes olevaid põhimõtteid. ma üritan teha kiirelt, aga muidugi mõista, ma pean alustama proua Spinelliga aga läheme siis edasi järjekorras, vabaühendust. MSF ei ole võib-olla allkirjastanud, ma ei saa aru, ma ei mõista. Äh, olen kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast peale tegelenud äh, selle küsimusega, kõik vabaühendused on oma allkirja andnud, kinnitanud oma osalust ja tööd ka teevad ning äh, peavad kinni ka rahvusvahelisest õigusest. mis puudutab Itaalia osalust, siis Itaalia ei ole lihtsalt piirdunud sellega, et äh, mõistab hukka ja äh, elab rahulikult edasi. näidates näpuga siis selle peale, mis Liibüas toimub, kuidas seal on kuritarvitatud olukorda. kõik see mis praegu tehakse. paljud väljendavad äh, siin üllatust, aga tegelikult vabandust, ma töötan siis aastast kaks tuhat kuus juba nende küsimustega ja tegelikult ma tean kõiki neist küsi-, neid küsimusi, ma olen kursis kõige sellega, Itaalia on Itaalia on töötanud eh, Liibüa stabiliseerimise nimel selleks, et tagada see demokraatlik kultuur, kui on võimalik üldse selles piirkonnas. Eh, oleme tähelepanu pööranud eh, ka sellele, et inimeste elud on kõik olulised. ÜRO on tunnustanud meie tööd ning me oleme tõesti pingutanud selle nimel, et liigutaks edasi Liibüas õigel teel ning me oleme toetanud mitte ainult Liibüat, vaid ka teisi Aafrika riike. arenguküsimused, õigused, inimeste õiguste austamine Aafrikas, Liibüas nagu ka mujal on, Sudaanis äh,, mujal paljud kõik äh, teavad vägagi hästi, milline olukord äh, selles piirkonnas valitseb. Koostel, jah, seitsesada, kaheksasada, võib-olla isegi rohkem. me teame, kui paljusid kinni peetakse, kuid me teame siiski, et äh, küsimus ei ole selles, küsimus on selles, et inimeste õigused, julgeolek tähendavad seda, et tuleb lõpp teha inimkaubandusele, tuleb äh, võidelda inimkaubanduse vastu, äh, see laiali lammutades, see tähendab aga seda, et tuleb äh, lihtsalt tagada inimelude, inimõiguste kaitse ning need on need põhimõtted, mille kallal me Itaalias töötame, millega me edasi liigume rannikuvalve Liibüas. nagu me teame, on ka uurimise all, aga me oleme ju kinni pidanud rahvusvahelistest standardist. küsisite siin kuuenda novembri kohta, ka mina nägin televiisoris, mis toimus. nägin ka Facebookis, mis toimus nägi seda, mis Liibüa võimud üles panid. ma ei hakka ütlema, et ühel või teisel on õigus. ma ootan ära, et äh, kohus uuriks ja vaataks, kes on äh, eiranud reegleid ja kes on neist kinni pidanud ülejäänud märkused äh, ka, mis puudutasid äh, seda küsimust, äh, minu vastus käib ka nende kohta, aga ma olen täielikult veendunud selles ja tunnen ka uhkust selle üle, et minu koduriik on kõvasti töötanud viimastel aastatel. me oleme vastu võtnud sadu tuhandeid Itaalia sadamates, ka Kreekas me teame, on väga palju pingutatud minu koduriik on vastu võtnud seitsesada tuhat inimest ja pean ütlema, proua Spinelli, et Amnesty International lihtsalt valetab ja ma ütlen selle siin parlamendi ees välja. kui neil on tõendeid selle kohta, et on kasutatud erinevaid piinamisvahendeid, see äh, võib-olla meenutab teile äh, Rambot või äh, null null seitsme filme, võib-olla käidakse liiga palju kinos, ma ei tea, aga ühtegi tõendit, mitte ühte ainsamatki tõendit ei ole toodud selliste piinamiste kohta. tegemist on üldiste avaldustega ja ma kordan üle, et Amnesty International eksib oma raportis ja ma pean ütlema proua Spinellile, ma tõesti kahetsen väga et ka teie ütlete asju, mis ei ole tõesed, olgugi et olen teid aastaid vägagi austanud. Itaalia ei ole kedagi tagasi saatnud vastu tahtmist. Te räägite teenimata tagasisaatmisest ja ma tean täpselt, millest te räägite, räägite sellest, millest ka kolleegid võib-olla on rääkinud, tegemist oli tuneeslastega, kes varjupaika ei taotlenud neile ja nad tulevad siia. me võime seda pärast omavahel arutada, lahendame selle küsimuse omavahel ära. ülejäänud osas aga Äh, loodetavasti ka kolleegid vastavad, igastahes Itaalia tunneb uhkust selle üle, mis teeb. koos prantslaste, sakslaste ja teistega, teiste eurooplastega, kellega lõime kontaktgrupi meil on tõesti oluline eesmärk, selleks on Liibüa stabiliseerimine, selles riigis kasvu tagamine, Alžeerias, Tuneesias samamoodi, sellepärast et kahjuks Põhja-Aafrika riigid hüljati pikaks ajaks, aga praegu elukvaliteet Aafrikas, Põhja-Aafrikas eriti, sest tegemist on ju meie piiriga, on kahjuks meie omast vägagi erinev ning sellest äh, ka Itaalia valitsuse poolt tehtud rändekokkuleppes, Liibüaga sõlmitud kokkuleppes, ka kõik need projektid äh, Tšaadiga, Tuneesiaga. samuti pingutame läbi rahvusvaheliste organisatsioonide samuti tuleb äh, ÜRO-d survestada selleks, et, et kiiremini era-, edasi liikuda. mina Itaalia kodanikul, mitte äh, ametiisikuna osalen, minu koduriik äh, osaleb ÜRO töös. aga seejärel me kuuleme, et ÜRO üks juht, et kõik see ei ole nii, nagu me nagu ta tegelikult on, mõistetakse hukka ning seejärel siis äh, minnakse lihtsalt äh, rahuliku südamega magama, nii ei ole võimalik. aitäh äh,, härra Morgone. Äh, jah, ma tõesti vabandan, et aega jääb järjest vähemaks, aga härra Filori ja härra Piquet äh, võib-olla te tõesti vastaksite mõlemad väga lühidalt. ma oleks väga tänulik, kui suudaksite seda teha. kui palju meil aega on, küsivad kõnelejad. paar minutit. sest meil on algamas kuulamine kohe ja seetõttu ma üritasin äh, paluda, et kõik räägiks lühidalt, aga tavaliselt ei tule sellest midagi välja. niisiis mõned minutid vastake neile küsimustele, mis teile esitati. Äh, jah, härra Filori, ma kõigepealt äh, vastan, et ma ei saanud äh, päris kõikidest küsimustest aru, sellepärast et vahepeal tõlge katkes, nii et, et ma vabandan, kui ma mõnele küsimusele ei vasta tahaksin äh, juhtida teie äh, tähelepanu ühele asjale, palun, ja ma olen seda siin ka juba korranud siin parlamendis, äh, siin komisjonis, tahaksin ühte asja väga selgelt välja öelda. Euroopa Liit ei rahasta Liibüas asuvaid kinnipidamiskeskusi, me kõik oleme nõus, et need keskused on häbiväärsed, need tuleb kinni panna ja me oleme täiesti valmis seda tegema ja meie partnerid kõik me tahame, et need keskused sulgetakse ja et need asendatakse avatud keskuste süsteemiga niisiis veel kord, et asi oleks selge, meie ei rahasta Liibüa kinnipidamiskeskuseid. me anname raha oma partneritele selleks, et nad parandaksid Äh, nende inimeste saatust, kes nendes keskustes kinni on, äh, teeksid seda läbi näiteks meetmete, mis on suunatud nende tervisele, läbi meetmete, mis on suunatud hügieenitingimuste parandamisele näiteks. ja eelkõige äh, me tahame, et need inimesed, kes seal kinni on, sealt välja saaksid. me oleme eh, meie abiga on eh, ligemale tuhat inimest eh, aasta algusest saadik välja saanud, nii et tuhat väikest võitu, mida tuleb tervitada. ja probleem on selles, et hetkel Liibüa võimud, kes nende keskustest vastutavad, ei soovi tegutseda meie oleme koos oma partneritega palunud, et luuakse avatud keskused ja oleks väga hea, kui parlament ka seda teeks, kui Liibüasse minev delegatsioon seda samuti teeks. me peame tegutsema selle nimel, et aidata inimesi ja seda me ka teeme me oleme ka nõus ka sellega, et äh, Liibüa rannavalve ei ole oma ülesannete kõrgusel ja tegemist ei ole professionaalsete üksustega, äh, sellistega, nagu oleks vaja, nagu me sooviksime ja seetõttu me ootame, et neid äh, koolitatakse ja suurem osa nendest koolitusest oleks suunatud sellele, et nad suudaksid tagada sisserändajate äh, humaanse kohtlemise vastavalt jõus olevate rahvusvaheliste normidega. aitäh ja vabandan, et ma teil kõneaega piirasin, aga väga hea, et te vastasite mõnedele olulistele küsimustele. ja härra Piquet äh, Teile esitati ka mõned küsimused, oleks tore, kui vastaksite neile lühidalt. jah, ma teen väga lühidalt, ka mina ilmselt ei, minul jäi ka osa tõlkest kuulmata aga eh, ma tõesti toetan kõike seda, mis siin on juba öeldud ja ma jagan seda muret, mida te meiega eh, täna jagasite. mis puudutab eh, Eh, kinnipidamiskeskusi, siis asi on väga selge, kõrge esindaja on kaheteistkümnendal septembril Euroopa Parlamendis ise öelnud, et ta tahab, et need kinnipidamiskeskused pannakse kinni ja ta teeb kõike, mis tema võimuses, et Liibüa võimud ka selles suunas tegutseksid ja üks viis, kuidas saab teda selles aidata, eh, on aidata luua siis alternatiivi eh, kinnipidamisele. ja me oleme üritanud äh, siis äh, aidata nende avatud keskuste loomisele kaasa rahaliselt. see on, äh, samuti toetame inimeste vabatahtlikku tagasisaatmist ja me ei ole nõus mitte mingite muude põhimõtetega IMO äh, äh, äh, al, alusdokumendid nõuavad seda, et tagasipöördumine peab olema vabatahtlik. meile esitati küsimus selle kohta, milline on meie prioriteet. kõrge esindaja prioriteediks on inimelude päästmine, inimeste kaitsmine ning Äh, seaduslike viiside loomine Euroopasse tulekuks neile Liibüas olevatele sisserändajatele, kes tõepoolest vajavad rahvusvahelist kaitset. Äh, see on meie esmane prioriteet. Äh, teiseks loomulikult on meil vaja tegeleda ebaseadusliku sisserändega, ligemale seitsesada, kaheksasada tuhat inimest on Liibüas selles seisundis ja tegemist on potentsiaalse humanitaarkatastroofiga, mis eh, võib eh, muutuda veelgi hullemaks, kui ta praegu on, nii et, et see on reaalsus, millega me peame tegelema ning eh, need, kõik need meetmed, mida siin kolleegid kirjeldasid, need on meil ka kasutusel. me teeme koostööd Liibüa võimudega, me teeme koostööd rahvusvaheliselt tunnustatud valitsusega see on nõrk valitsus, tal ei ole palju kontrolli ja suutlikkust olukorraga tegeleda. see on objektiivne reaalsus, millega peame samuti arvestama. koostöö selle valitsusega ei ole sama, mis tähendab Liibüas, ei tähenda Liibüas toimunud asjade heakskiitmist, see tuleb ka selgelt välja öelda. meie koostöö see käib siis pidev arutelu sellele üle, kuidas inimõigustega seonduvaid prof-, probleeme samuti äh, Liibüa võimudele meenutada. ja minu viimane märkus, mida Euroopa Liit teeb selleks, et Liibüat stabiliseerida, äh, kõrge esindaja seisukoht, et äh, tuleb sajaprotsendiliselt toetada ÜRO rahuprotsessi Liibüa jaoks. see on ummikus praegu, sellepärast et alles uus esindaja astus ametisse septembris ja meie oleme valmis teda alati toetama eh, nii poliitiliselt kui ka operatiivtasandil. ja eh, me saame ka näiteks valimiste korraldamisel kaasa aidata, institutsioonide loomisel, koolitusel, vahendamisel eh, erinevate sidusrühmade vahel Liibüa poliitilisel äh, maastikul ja selles ummikus, mis praegu on tekkinud, see on väga suur ülesanne, meie teame seda, teie teate seda, aga äh, seda ülesannet on äh, kõrge esindaja kindlasti valmis äh, täitma ja tal on sellel nädalal ka sellega seoses mitmeid kohtumisi ja me soovime, et liibe probleem laheneks, aitäh! ja tahaksin saadikutele öelda, et Äh, nagu te nägite, oli tegu väga emotsionaalse aruteluga, aga tahaksin tõesti tänada saadikuid selle eest, mida nad ütlesid. ma ei taha, et siin oleks mingeid äh, arusaamatusi, jah, saadikud on äh, olukorra pärast mures, nad teavad, mis toimub ja mm, osad saadikud on kohtunud rannavalve esindajatega, on äh, Äh, väga paljud saadikud Itaaliast siin komisjonis, meid huvitab väga see, mis toimub Liibüas, me tunneme sügavat muret selle pärast. nii et, et ma tahaksin rõhutada, et tegemist ei ole siin mingi ühekordse aruteluga, me oleme neid teemasid pidevalt arutanud ka näiteks äh, Aafrika tippkohtumisel, kus oli ka parlamendi president ja me kõik äh, oleme valmis Liibüasse investeerima ja seetõttu ka nii palju ähm, äh, muret ja emotsioone ja tahaksin tänada saadikuid ähm, selle huvi eest, mida nad teema vastu on üles näidanud ja see on äh, tõesti väga põnev. ja tahaksin tänada ka härra Morconet, et te tulite ja proua, proua Veržea, kas te soovite midagi lisada? lugupeetud esimees Te viitasite minu kommenteerimisvõimalusele, ma tahaksin lihtsalt juhtida tähelepanu ühele asjale. Liibüa rannavalvurid kontrollivad ainult väga väikesest osa, väikest osa Liibüa rannikust. seda nad neile pidevalt ütlesid ja ka pidevalt kordasid. peamine probleem on see, et kes kontrollib Liibüa territooriumit ja sellele küsimusele me ei ole saanud vastutust me, me ei saanudki päris, päriselt aru, kes kus mida teeb. me peame vahe, läbirääkimisi Liibüa valitsusega, alles siis on meil selge pilt, kuidas asjad on, aitäh. jah ma arvan, et me saime väga hea pildi sellest, et äh, Liibüas on äh, valitsus täielikult kokku kukkunud ja kui raske see, ol see olukorda kontrollida on aga ma tahtsin lihtsalt äh, öelda, et see ei ole meie töö lõpp, et me ei äh, lõpeta selle teemaga tegelemist ja tahaksin tänada kolleege, tahaksin tänada meie külalisi, kes siin täna õhtul olid. nii et, et aitäh. ja me jätkame seda arutelu ka komisjoni ja välisteenistusega, nii et, et aitäh, et siia osalesite ja aitäh, et eesistujamaa ka väga distsiplineeritult käitus ja aitas meil aega võita aitäh kõigile kolleegidele ja nüüd läheme edasi oma päevakorraga. Need, kes tahavad kuulamisele jääda, jääge sinna, kus te olete, me alustame kohe, aga kui see asi teid ei huvita, siis palun lahkuge vaikselt. With... tegemist on kuulamisega, kus äh,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 ja sissejuhatuseks eh, siis eh, teeksin eh, selle kuulamise, kuulamisega algust, kui kõik on valmis ja mul on väga hea meel, et, et naiskomisjoni esinaine on samuti meiega ühinenud ja nagu te kolleegid teate, me vaatame läbi siis, ähm, vabandust, jah, tege-, tegemist ei ole kuulamisega, ütleb esimees. Äh, ma ütlesin kuulamine sellepärast, et iga kord, kui Naisõiguste Komisjon siia tuleb, siis me nimetame seda kuulamiseks, aga täna on meil lihtsalt siin ühine raport ja arutamine. niisiis, äh, tegemist on ähm, Euroopa lähenemiskeelu direktiiviga, mille, nagu te teate, algatas kaheteistkümne riigi grupp aastal kaks tuhat kümme ja direktiiv jõustus üheteistkümnendal jaanuaril kaks tuhat üksteist ja liikmesriigid peavad äh, siis direktiivi sätted oma siseriiklikusse õigusesse üle võtma üheteistkümnendaks jaanuariks kaks tuhat viis ja see raport annab võimaluse siis mõlema komisjoni raportöörile äh, hinnata, äh, kuidas on siis lugu vastastikuse tunnustamise põhimõttega, et ühe riigi lähenemiskeeldu tuleb tunnustada ka teises liikmesriigis riigis Äh, kuidas siis liikmesriigid sellega toime tulevad, nii et, et äh, kuulame täna siis ära kaasraportöörid, äh, kes kutsust-, tutvustavad siis oma raportite põhipunkte ja nendeks raportöörideks on siis Soraya Post ja Theresa Jimenez Beferil. niisiis äh, siin on mul järjekorrana kirjas, et, et kõigepealt võtab Vilja Blinkevitšute juhatamise üle või jätkan mina? Äh, mulle, mulle, mulle näib, et on väga ebaõiglane, kui mina jätkan, aga noh, aja huvides ma siis jätkan. ja kõigepealt annan siis sõna Soraya Postile viieks minutiks ja seejärel saab sõna Theresa ka viieks minutiks, nii et, et Soraya, viis minutit, palun, sinu ettekanne. aitäh, Claude. jah, äh, mul oli au äh, töötada siis Euroopa lähenemiskeelu direktiivi äh, raportiga, mis, äh, kui see tõesti toimib, aitab äh, soopõhise vägivalla ohvrite elusid päästa ja teiste vägivalla ohvrite elusid. niimoodi saame päästa siis kümneid tuhandeid elusid, aga nagu me oleme avastanud koos kaasraportööri Theresa Jimenez-Beferilliga, on ainult seitse äh, Euroopa lähenemiskeeldu äh, välja antud siiamaani kogu Euroopas nii et, et äh, see selgelt näitab, et siiamaani ei komisjon ega ka liikmesriigid ole oma ülesandeid kuigi tõsiselt võtnud. riigiametnikud, kes ohvritega kokku puutuvad, pole sellisest rahvusvahelisest kaitsevahendist teadlikud Äh, ohvrite kaitseorganisatsioonid ka ei tea sellest midagi, äh, ohvrid ise pole ka kuulnud, et äh, nad saavad oma riikliku lähenemiskeelu nii-öelda endaga kaasa võtta, kui nad lähevad välismaale või kolivad teise Euroopa Liidu liikmesriiki ja seetõttu meie oma raporti eelnõus Ehm, paneme paika terved leheküljed nõudmisi nendest kohestest sammudest, mis tuleb astuda ja mõned nendest on siis järgmisest. me kutsume komisjoni ja liikmesriike avaldama kõik need asutused, kes vastutavad lähenemiskeeldude väljaandmise ja tunnustamise eest ja samuti nimekirja nendest keskvõimudest, kes vastu saavad ja eh, edastavad neid lähenemiskeelde liikmesriikidest ja eh, see nimekiri peaks olema siis eh, ohvrikaitseorganisatsioonidele ja ohvritele kergesti kättesaadav me kutsume liikmesriike üles läbi viima kohalikke hinnanguid, lähenema asjale sootundlikult Äh, parandama abi osutamist ja toetust, äh, kui sellist lähenemiskeeldu taotletakse. Äh, liikmesriikide kohustus aidata neid ohvreid, kes on eriti kaitsetus olukorras või neid, kellel on erivajadused, me kutsume see, seda põhimõtet järgima samuti kutsume komisjoni ja liikmesriigi üles paika panema selge ajakava äh, liikmesriikide pädevate asutuste jaoks, äh, milleks nad peaksid siis neid lähendamiskeelde välja andma, et äh, nende inimeste ebakindlus ei suureneks ja samuti teavitama pädevaid asutusi, et nad annaksid ohvritele siis protsessi käigus infot selle üle, kuidas nende lähenemiskeeluga asi on ja samuti tuleb tihendada koostööd vabaühendustega. me peame pakkuda inimõiguste põhiste teenusele orien-, orienteeritud ja praktilist koolitust kõikidele nendele inimestele, kes puutuvad ohvritega kokku ja kes on äärmiselt oluline, olulised selleks, et seda direktiivi korralikult tõlgendatakse, politseinikud näiteks, kohtusüsteemi töötajad ja nõnda edasi samuti kutsume liikmesriike üles käivitama pikaajalisi teadlikkuse tõstmise eh, kampaaniaid eh, selles valdkonnas eh, need kampaaniad peaksid olema siis seotud soopõhise vägivallaga ja võimalike kaitsevahenditega. nagu mina olin libekomisjoni raportöör, siis oli mul ka mõned oma mured, mis puudutab inimestevahelist äh, turvalisust. mind šokeerib see, et nüüd, kus äh, pagulased ja asüülitaotlejad on äh, äh, äh, siin ei ole me tähelepanu pööranud julgeoleku välisaspektidele, me ei tohi aga unustada, et soopõhine vägivald on meie kõigi elus reaalsus, piisab, kui vaadata andmeid äh, Äh, mida on esitanud äh, teadmaks, et Euroopa Liidu julgeoleku äh, ka meil on tõsiseid probleeme, me ei suuda inimesi vastastikuse vägivalla eest kaitsta. ja me oleme läbi viinud ka, Euroopas on läbi viidud uuring, mille kohaselt iga kolmas naine on kokku puutunud füüsilise või seksuaalse vägivallaga viieteistkümnendast eluaastast. iga viiendat naist on jälitatud, igale tei-, tei-, igat teist naist on seksuaalselt ahistatud ja Me Too kampaania näitab samuti selle äh, probleemi äh, ulatust, kus naised annavad siis äh, tunnistusi seksistlikust kultuurist meie ühiskonnas, mis on kõikjal töökohal, parlamentides samuti ja seetõttu ma tahaksin paluda teie toetust et me saavik-, saavutaksime selle, et isikutevahelise julgeoleku äh, Äh, küsimus saaks äh, väärilise koha Euroopa Liidu julgeoleku tegevuskavas ja nüüd annan sõna siis Theresale, meie teisele raportöörile. aitäh, lugupeetud esimees. Äh, kõigepealt tahaksin ma tänada oma kaasraportööri Soraya Posti väga hea koostöö eest. meil on tõesti olnud väga hea koostöö, me tegime ühist tööd Äh, selleks, et seda lähenemiskeeldu muuta paremaks, et meil oleks tõesti vahend, mis suudab äh, olla kuritegude ohvrite vajaduste kõrgusel. tavaliselt me mõtleme Euroopa lähenemiskeelust kui millestki, mis on seotud soopõhise vägivallaga ning me mõtleme naistest kui soopõhise vägivalla ohvrid ja nii sageli ka on, aga on ka teist liiki ohvreid. ükskõik, kes võib teise ähvarduste osaliseks saada. see instrument siis on mõeldud kuritegude ohvrite jaoks see on lähenemiskeeld, mis kaitseb inimest ka siis, kui ta läheb ühest liikmesriigist teise. kaks tuhat kümme olin äh, Naisõiguste komisjonis sellel teemal raportööriks ja siis oli Hispaania eesistumine ja ma mäletan, kuidas seda instrumenti tervitati, sellesse suhtuti suure entusiasmiga, väga palju oli lootusi arvati, et meil oli vaja uut kaitsemehhanismi, mis oli dünaamilisem ja tõhusam väga erinev nendest bürokraatlikest protsessidest, mis meil tollal olid, need olid liiga aeglased ja sageli tõid kaasa olukorra, kus ohver lihtsalt kaotas entusiasmi asjaga edasi minna. Nad pidid minema jällegi teise riigi, alustama nullist keeles, mida nad ei teadnud ja pidid näitama, et inimene ahistas neid nüüd äh, see asjaolu, et lähenemiskeeld äh, on automaatne ja info läheb ühest riigist teise, äh, näis olevat lihtsam vaheldus. see lihtsalt jõuab teise riigi kohale ja teine riik annab kaitse, nii oli asi mõeldud. Euroopa lähenemiskeeld sobis kokku Stockholmi programmiga julgeolekul, õiglusel ja vabadusel põhineva alaga Äh, tegemist on äh, mehhanismiga kohtutevaheliseks koostööks. nüüd me aga näeme, et see vahend ei toimi, see ei ole suutnud olla ootuste kõrgusel. Äh, seitse tuhat naist said kahe tuhande üheteistkümnendast aastast sellest kaitsemehhanismist osa, aga me teame, et ainult seitse Euroopa lähenemiskeeldu on välja andnud üks Itaalias, kaks äh, Ühendkuningriigis ja neli Hispaanias. Äh, võib-olla ei ole piisavalt palju naini seda taotlenud, sellega ma võin ju olla nõus, aga seitse on tõesti väga väike arv ma ei ütle, et äh, see instrument on hädavajalik, aga see arv on tõesti väga väike. möödunud nädalal Hispaanias äh, Äh, äh, üks Saksa kodanik läks Castelloni ja ühte linna, mis asub Valencia lähedal ja tappis seal äh, teise Saksa kodaniku, oma endise naise, kes oli rase. niisiis, meil on kaks inimest teisest riigist kes elavad Hispaanias. selline reaalsus eksisteerib ja ma ütlen, et lähenemiskeeld on läbi kukkunud, see jõustus aastal kaks tuhat üksteist. Euroopa Komisjon ja äh, vabaühendused ja ametid on registreerinud äh, väga vähe infot, äh, mis võimaldaks selle instrumendi kasulikkust hinnata. meil ei ole mingit võrdsusalust, meil on väga vähe vahendeid ja andmeid Äh, seega raporti eelnõu on tuginenud põhiliselt ähm, Euroopa Parlamendi Teadusuuringute Keskuse uuringutele ja me leidsime selliseid puudusi, nagu näiteks ei ole äh, nende lähenemiskeeldude kohta mingit ühtset registrit, nende kohta on väga palju raske infot saada see instrument on väga keeruline ja seetõttu on liikmesriikide kohtutel väga raske seda ellu rakendada ja see tähendab ka seda, et ohvritel on aru saada sellest väga raske ei ole mingeid sätteid, mis ähm, puudutab iseäranis kaitsetuid indiviid, indiviide, näiteks äh, liikmesriikide äh, Äh, kaitse puudumine, äh, ei kontrollita, kuidas äh, seda lähenemiskeeldu igas riigis ellu rakendatakse. komisjon on selle teemaga tegelenud ja on avastanud tohutuid puutu, puudusi ähm, lähenemiskeeldu kohaldamise vahel liikmesriikides, näiteks ohvrid ei saa tihtipeale dokumendi tõlkeid, mis on piiriüleste dokumentide puhul ju väga oluline. ohvrid peavad saama piisavalt infot, ka seda ei ole. Eh, neid tuleb teavitada sellest, et nad eh, võivad taotleda lähenemiskeeldu, kui nad lähevad teise liikmesriiki eh, me juhtisime tähelepanu nendele suurtele probleemidele, infopuudus ja teadlikkuse puudus. juurdepääs infole on midagi sellist, mis ohvrite kaitset kahjustab. Euroopa vahist-, lähenemiskeeld Äh, kaasab äh, alati äh, ohvri liikum-, puudutab alati ohvri liikumist ühest liikmesriigist teise ja seega on tõenäoline, et nad puutuvad kokku õh-, õigussüsteemi või keelega, mida nad ei tunne ja see muudab nad haavatavamaks. liikmesriigid on äh, ei ole paika pannud meetmeid ka näiteks erivajadustega isikutele, alaealistele, puuetega inimestele, neil ei ole tõhusat kaitset. see ellurakendamise protsess vajab samuti kiirendamist, liikmesriikide rakendusmeetmed võivad asjale läheneda erinevalt selleks, et äh, mõned menetlused oleks pakilisemad ja mõnikord on ka paigas konkreetsed kuupäevad, nii et, et väga oluline, et meil oleks äh, koordineerimine äh, pädevate asutuste ja keskkaits-, keskasutuse vahel, et me saaksime neid dokumente ka tõhusalt ära kasutada, me kutsume liikmesriike üles looma riiklik ähm, Äh, lähenemiskeeluregister niimoodi, et saaks ka parandada infovahetust liikmesriikide ja komisjoni vahel. kutsume komisjoni üles looma Euroopa ülest registrit, mis sisaldaks infot nende lähenemiskeeldude kohta, mis on väljastatud kõikides liikmesriikides. praktilised ja juriidilised puudused selle direktiivi kohaldamises saab neutraliseerida, kui on äh, korralikud kontaktid erinevate Euroopa ohvrikaitse instrumentide vahel näiteks äh, direktiiv ja ma olin raportöör selles osas ja me rakendame seda praegu elgu, ellu. Äh, see äh, direktiiv, mis puudutab siis kuritegevuse ohvrite kaitset ja lõpetuseks liik-, liikmesriigid peaksid siis info tegema ka kättesaadavaks julgeolekujõududele ja liikmesriikide pädevate asutuste personalile ja samuti prokurörile ja kohtupersonalile. sellisel juhul oleks ohvritel äh, kergem juurdepääs äh, ja äh, see kergem juurdepääs sellele lähenemiskeelule ja kui seda korralikult kohaldatakse, siis saaks, siis saaks aidata liikmesriike ja saaks ära hoida olukorra, kus inimes ja nüüd annan äh, sõna saadikutele, ütleb proua Blinkvitšus, aga palun tehke lühidalt, äh, mitte äh, pikemalt kui kaks minutit ja kõigepealt saab, saavad sõna variraportöörid, kas te soovite sõna, palun uh,. aitäh sõna andmast. selle raporti tekst on hea. mõlemad raportöörid on teinud head tööd, aitäh teile selle eest. raportis on kirjas ka peaaegu kõik need kommentaarid, mida mina esimesel variraportööride kohtumisel mainisin. lähenemiskeeld on väga hea instrument, mida tuleks kasutada täielikult üle terve Euroopa Liidu. minu jaoks on kõige tähtsam see, et tagada, et liikmesriikide ja Euroopa Liidu poolt nii-öelda reklaamitaks seda võimalikult palju. vägivalla ohvritel peab olema sellele instrumendile lihtne juurdepääs. ma tervitaksin veel selle raporti projekti ning mis puudutab minu muudatusettepanekuid, siis üritan mõningaid aspekte detailsemalt välja tuua, aga tekst üldiselt on minu arvates väga hea, aitäh veel kord! suur tänu! härra Tasu. aitäh! kõigepealt tahaksin tänada raportööre oivalise töö eest. minu arvates on tegemist väga olulise instrumendiga, aga tõsi ta on, nagu raportöörid ütlesid, on murettekitav see, et pärast seda, kui ta jõustus kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, on öö, kasutatud seda ainult seitsmel korral. samas tõsi on ju see, et naistevastane vägivald äh, on endiselt suur probleem, seega keeruline on just selle instrumendi ellurakendamine. ma tooksin välja mõningad aspektid, mida tuleks parandada, mõningaid neid on raportis juba ka mainitud. kõigepealt me oleme pettunud selles, et komisjon pole endiselt välja tulnud oma rakendusaruandega, see on täiesti vastuvõetamatu, sama juhtus siis, kui me öö, äh, töötasime salakaubandusvastase direktiiviga komisjon peab vas-, vastutab selle eest, et koguda infot, jälgida, kas direktiiv on korrektselt ellu rakendatud ning peab äh, algatama ka rikkumismenetluse, seda mitte teinud riikide vastu. nüüd ta pole seda kaks aastat pärast jõustumist endiselt teinud. komisjon peaks võtma seda instrumenti tõsiselt. teiseks, kaitsetaseme harmoneerimine liikmesriikide vahel seda mainib ka meie raport, näiteks stalkimine teatud liikmesriikides ei ole karistusõigusesse sisse kantud, samas teistes liikmesriikides on, seetõttu on loomulikult ohvrid ohus. sellega tuleb tegeleda. samuti märgiti ära, et EPO üks peamisi ohvreid on info äh,, äh, EPO peamisi probleeme on info levitamine selle kohta äh,, seetõttu võib-olla tuleks tõesti läbi viia teadlikkuse tõstmise kampaaniad liip-, liikmesriikides, et inimesed oleks, teaksid rohkem sellest instrumendist, samuti on oluline ametnikke ja politseinikke koolitada ka läänemiskeelu küsimustes, aga üldiselt, nagu raportöörid ütlesid, siis parlament peab väga selgelt rõhutama, et see on väga oluline instrument, aga seda pole hästi ellu rakendatud, liikmesriigid ja komisjon pole piisavalt pingutanud selle tõesti tõhusaks muutmisel, seetõttu raportööridega üritame eh, tagada, et meie raport oleks võimalikult tugev. aitäh, nüüd proua Kriisbeck. Merci euh, beaucoup, madame. suur aitäh. lugupeetud esimehed, ma tahaksin omalt poolt ka välja tuua, et kolleegide raport on tõesti väga hea kvaliteediga, see on väga põhjalik ja siin tuletati ka meelde, et tuuakse just äh, välja põhjused, miks äh, lähenemiskeeld on läbi kukkunud, kutsutakse üles sidusamaks raamistikuks äh, selleks, et Euroopa tasandil saaksime paremini kaitsta ohvreid. mina olin raportööriks kaks tuhat kümme Euroopa lähenemiskeelu küsimuses ja toona juba võitlesin selle nimel, et see instrument oleks konkreetne, kasulik, loogiline, mis võimaldaks tegelikult lisaks äh, ohvrite kaitsele äh, tegelikult äh, aidata näidata, mida Euroopa tähendab. see tähendab seda, et meil on vaja teatud jätkutööd ka justiitsvaldkonnas isikute kaitsel, kui see isik liigub ühest riigist teise. see oligi tegelikult Euroopa mõte siin. ma mäletan, kuidas väga suuresõnaliselt tervitati koostöövahendit ning edusamme ennetamises, ohvrite abistamises ja kaitses. nii et eh, seda instrumenti kastas terviti, aga ma pean ütlema, et tõesti, ma olen nüüd lausa täiesti ära kohkunud ja, ja kurb tegelikult. sest et meil on ainult seitse korda Euroopa lähenemiskeeldu kasutatud, ma tõesti ei suuda uskuda seda jah, liikmesriikide seadusandlused on erinevad ja see on osaliselt ka vastuseks. madal koostöötase liikmesriikide vahel, samuti siinkohal vaatan, kas ka nõukogu täna siin viibib, sest et vastus ei ole siin ju, siin saalis kõik olen nõus, kõik tervitavad seda tööd, kõik mõistavad, kuivõrd kasulik see tekst on ja kuivõrd vajalik Euroopa on kodanike jaoks ja samas teame ju, millised on väljakutsed, teeme, töötame välja lahendusi nendeks ning äh, paar päeva enne naistevastase vägivalla päeva kõik tunnevad uhkust selle üle kõikides liikmesriikides, selle üle, äh, mis on tehtud, kuid samas ollakse šokeeritud sellest, mis liikmesriikides toimub, äh, tulemusi ei ole me peame oma jõupingutusi mitmekordistama, mitte ainult ilusate loosungitega, vaid ikkagi konkreetseid samme on vaja liikmesriikides. selle instrumendi lisaväärtus on äh, kaheldamatu, aga kui seda ei kasutata, mis kasu sellest on ja mis kasu on meist siin? mis meie äh, kasu üldse on institutsioonides, kui me kuid töötame mingi instrumendi loomise kallal, millest lõpuks abi ei ole. minu märkused ja pahameel muidugi vastuseid siin ei paku. kõigele lisaks need, kes võiksid midagi teha, need siin ei viibi, aga igal juhul me oleme veendunud, et see on hea instrument, seda tuleb kasutada. ja me peame suutma leida seeläbi lahendusi ohvrite kaitsmiseks Thank you and now I... aitäh ja nüüd annan sõna komisjonile, kui nad seda soovivad. Thank you very much and... suur tänu. minu nimi on Katariina Janitška justiitspeadirektoraadist. ma tahaksin veel kord tänada Euroopa Parlamenti seda, selle väga hea raporti eest, mis on väga põhjalik, me võtame neid kõiki muresid väga tõsiselt mis siin raportis sees on. me jagame ka täiesti teie muret selle üle, et see oluline instrument pole korrektselt ellu rakendatud. ja ma olen ka, ma ka, ka kinnitan, et Euroopa Komisjonile on mõlema instrumendi, nii direktiivi kui ka määruse korrektne ellurakendamine, ülevõtmine väga tähtsad. see on meie prioriteet mis puudutab lähenemiskeelu direktiivi, siis viimastel kuudel oleme väga usinalt töötanud, tagamaks, et see instrument tõesti õigesti ellu rakendatakse ning nüüd võib öelda, et kõik liikmesriigid on selle üle võtnud kõik liikmesriigid on ka teavitanud meid oma need vastavatest meetmetest ning nüüd selle põhjal saame me koostada oma rakendusaruande. Si- ja see äh, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal siis valmib see raport, kuidas Euroopa ohvrid saavad ära kasutada seda uut instrumenti samuti võtame arvesse teie muret, mis puudutab info levikut, teadlikkuse tõstmist selle instrumendi kohta. seetõttu otsustasime ka komisjonis, et äh, e-justice äh, portaalis saab olema ka eraldi nurk, äh, ohvrite nurk, victims corner, kus on infot liikmesriikide vastutavate ametite kohta, lähenemiskeelu kohta ja muude instrumentide kohta. ning see saab olema tõlgitud kõikidesse Euroopa Liidu keeltesse. igaüks, kes soovib seda infot, saab selle sealt ka kätte. meil on äh, lähenemiskeelu tsiviilküsimustes ning nüüd töötame ka lähenemiskeelu kallal karistusõiguslikes küsimustes. ning kui meil on vaja, äh, siis võtame ühendust ka liikmesriikide ekspertidega ohvrite õiguste küsimustes, näiteks kahekümne kaheksandal jaanuaril toimub liikmesriikide ekspertide kõrgetasemeline kohtumine, kohtumine ning seal ka räägime just sellest probleemist tutvustame seal ka Euroopa Parlamendi raportit ning siis räägime liikmesriikidega, kuidas kõige paremal moel tagada, et ohvrid ning ohustatud inimesed saaksid tõesti täielikult ära kasutada seda vajalikku instrumenti, aitäh! Now... suur tänu ja annaksin nüüd sõna tagasi raportööridele, proua Post. Eh, eh, aitäh! ega mul midagi eriti lisada polegi sellele, mida juba ütlesin. see on suur probleem ning tõsiasi on see, et ainult seitse keeldu on välja antud, aga sada nelikümmend tuhat siseriiklikku lähenemiskeeldu on selle lühikese aja jooksul väljastatud ning ainult seitse Euroopa oma. see näitlikustab hästi seda, mida me oma raportis ütlesime, meil on vaja radikaalset lähenemist mul on hea meel kuulda, et komisjon on nüüd kogu info lõpuks kätte saanud, sest kui meie nendega rääkisime paar kuud tagasi, siis ei olnud meil, ei saanud me sealt piisavalt infot, et millega, millega edasi töötada. see on tõesti oluline prioriteet, sest me räägime suurest hulgast inimestest Euroopa Liidus. tahaksin tänada ka kaasraportööri, variraportööre ning äh, väga, väga hea koostöö eest, aitäh! suur tänu! proua Post ning eh, nüüd proua Jimenez. Sí, muchísimas gracias, al igual que mi... jah, aitäh. nagu minu kaasraportöör proua Post, tahaksin minagi tänada kõiki variraportööre ning tervitada asjaolu, et komisjon nüüd kogub andmeid, mille põhjal oma aruannet koostada, sest varem piisavalt infot tõesti ei olnud. loodetavasti saame me tõesti kuidagi öö, toetada ja teavitada ohvreid, et nad saaks ära kasutada nii direktiivi kui öö, määrust. ootused kuuldavasti olid üsna suured selle instrumendi üle samas on vist nappunud poliit-, nappinud, nappinud poliitilist tahet, sest kogu see ahel on äh, katkenud, äh, pole piisavalt teavitatud, seda pole tõsiselt võtnud ei politsei ega kohtusüsteem, minu arvates ohvritel on probleem, sageli nad ei anna teada enda ründamisest ohvrid kardavad ja seetõttu nad ei tegutse proaktiivselt. Nad või, võib-olla kardavad ka reisida ning neile tuleks siis võib-olla ka öelda, et nad võivad reisida, kui neil on pereliikmeid mõnes muus riigis ning seal neid ka siis kaitstakse. asi on ju ka selles, et kas inimene otsib abi või ta ütleb, et ma ei soovi reisida mõnda teise riiki ja sest äh, minu ründaja võib mulle järgne, järgneda, seega algusest peale on võimalik ohvrit paremini toetada. paljudel juhtudel on nad tõesti väga-väga raskes olukorras ning nad vajavad meie toetust. praegusel hetkel on aga kogu süsteem läbi kukkunud sest see on absurd, et meil on ainult seitse keeldu väljastatud, minu kodumaal ainult neli, eri, üks Saksamaal, üks Prantsusmaal, see on väga üllatav, võttes arvesse kogu juhtumite hulka. aitäh raportööridele, variraportööridele. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmes detsember. suur tänu ka FEM komisjonile koostöö eest, suur tänu kõigile, kes andsid tänasesse arutelule oma panuse. aitäh! sellega on see päevakorrapunkt ammendatud. suur tänu kõigile naisõiguste komisjoni liikmetele ja nende esinaisele. libekomisjoni koosolek aga jätkub kaheteistkümnes päevakorrapunkt. meil tutvustatakse lühidalt poole tunni jooksul Euroopa rändevõrgustiku uuringut. ootame veel kolleegid ära. Mm-hmm. <clears throat> So colleagues, we go straight to point twelve and this is võtame kohe kaheteistkümnenda päevakorrapunkti, me räägime siin Euroopa rändevõrgustiku uuringust. ja sellest, kuidas kolmandate riikide kodanikke ebaseaduslikult tööle võetakse. tere tulemast, Julian Tangermann, kes on öö, teadur Saksa rahvusliku, riiklikus kontaktpunktis ning tema räägib siis ebaseaduslikust tööhõivest kolmanda riigi kodanike puhul. uuritakse suundumusi üle terve Euroopa Liidu võrdleval moel, siin antakse ülevaade sellest, et äh, kuidas Euroopa Liit läbi kahe tuhande üheksanda aasta äh, tööandjate karistuste direktiivi äh, võitleb ebaseadusliku tööhõive vastu kolmandate riikide kodanike puhul, praeguses kontekstis, kus me üritame luua seaduslikke teid kolmandate riikide migrantide jaoks, on see teema üsna päevakajaline. küsimus on tõesti äh, seotud tihedalt ka seadusliku rände võimalustega Euroopa Liitu. härra Tangermann, teil on sõna viie, kümneks, viieteistkümneks minutiks ning siis jah, umbes pooleks tunniks. suur tänu, et te siia tulite. kuulame ära teie lühikese ettekande. Yes, uh, good afternoon and thank you very much for this kind introduction uh,. Thank you also. aitäh, suur tänu ka selle sissejuhatuse eest uh, suur tänu, et andsite meile, EMN-ile võimaluse tutvustada seda uuringut, mis puudutab ebaseaduslikku tööhõivet uh, kolmanda riigi kodanike puhul minu nimi on Julian Tangermann, ma töötan Euroopa rändevõrgustiku äh, uuri-, uurijana Saksa äh, kontaktpunktis, riiklikus kontaktpunktis, Euroopa Liidus on neid kakskümmend kaheksa kokku ning nende tööd koordineerib Euroopa Komisjon uuring, mida ma teile tutvustan, põhineb kahekümne kolmel kahekümne kaheksast kontaktpunktist, mis viisid läbi kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oma uuringu, täitsid küsimustiku. küsimustiku tulemused avaldati lühikeses raportis tulenevalt äh, koostööst selle raporti koostamisel ei saa ma üksikasjalikult tutvustada liikmesriikide äh, tavasid ja õigustikku, aga ma saan anda ülevaate Euroopa tasandist. miks ENN otsustas äh, uurida seda kolmandate riikide kodaniku ebaseaduslikku tööhõivet? esiteks, nagu te teate, peab Euroopa Liit võitlema ebaseadusliku tööhõive vastu, eelkõige läbi tööd tööandjate sanktsioonide direktiivi kahe tuhande üheksandast aastast. see teema on endiselt murettekitav, majanduslikult öö, vähendab ebaseaduslik kolmandate riikide inimeste tööhõive, maksutulu, see mängib ebame-, negatiivset rolli ka rändepoliitikas, ei aita vähendada ebaseaduslikku rännet ning see on seotud ka sotsiaalsete ning põhiõigustega Euroopa Liidus. uuringu eesmärk oli äh, kaardistada ja analüüsida praeguseid meetmeid liikmesriikides, võitlemaks sellise ebaseadusliku tööhõive vastu, välja tuua problemaatilised alad ja takistused selles valdkonnas ning tuua välja parimad tavad ja praktikad. kolmanda riigi kodanike ebaseaduslik tööhõive on tööhõive, mis on vastuolus tööõiguse ja rändeõigusega. seetõttu uurisime, eh, eh, võtsime arvesse just neid kolmandate riikide kodanikke, kes enam ei tohiks teatud liikmesriigis olla, aga endiselt töötavad seal. me ei kaasanud neid kolmanda Äh, me kaasasime ka need kolmandate riikide kodanikud, kes, kellel on õigus ko-, riigis olla, kuid kes, kellel pole õigust töötada. lähetatud töötajad ning FIE-d ei ole kaasatud. uuring hõlmab nelja valdkonda, mis on siin tähtsad, kõigepealt ennetavad meetmed teiseks tuvastamine juht-, läbi kontrollreidide, kolmandaks karistused tööandjatele ning neljandaks tulem-, äh, tagajärjed kolmandate riikide kodanikele endale. ma tutvustaksin lühidalt keskseid järeldusi nendes valdkondades. kui vaadata ennetavaid meetmeid liikmesriikides siis siin võib näha kahte tüüpi meetmeid, kõigepealt need, mis on suunatud töötajatele või äh, tööandjatele ning äh, need, mis on suunatud kolmandate riikide kodanikele. liikmesriigid, kes osalesid, äh, on läbi viinud infokampaaniaid mõlema rühma jaoks. suurem osa neist andsid teada, et peamiselt jagatakse infot veebilehekülgede kaudu liikmesriigid on vastu võtnud ka õigusakte, tööandjad peavad ametivõime teada, teavitama kolmandate riikide kodanike öö, värbamisest, mõningates liikmesriikides peavad kodanikud ise ka sellest teada andma. samuti on partnerluslepingud öö, öö, töökaitseorganisatsioonide, ametiühingutega, selleks et võidelda ebaseadusliku tööhõive vastu liikmesriigid tõid välja ka mitmed edufaktorid. tööandjate poolt on see heidutusmõju, mõju äh, äh, potentsiaalsete karistuste näol ning teiseks äh, luuakse ka partnerlus nii ametlik kui mitteametlik erinevate organisatsioonidega, mis on kaasatud sellesse teemasse. töövõtjate poolt toodi välja, et dokumenteerimata töötajate eh, toetus läbi eh, koolituse või nõustamise on toonud parema eh, kaitsetaseme selliste töötajate jaoks. sageli teevad seda vabaühendused või ametiühingud. kui ennetus ei toimi ning endiselt värvatakse kolmandate riikide kodanikke ebaseaduslikult, siis kuidas neid juhtumeid tuvastatakse? uuring tõi välja, et äh, see protsess on keerukas ning üsna erinev liikmesriigiti. tööinspektsioon äh, peamiselt viib läbi kontrollreide koha peal, aga mõningatel juhtudel äh, tegeleb sellega mõned muud ametivõimud, näiteks Saksamaal tolliamet. kontrollüksused vastutavad üldiselt tööhõive ebaseadusliku tööhõive eest. Soomes aga on eraldi üksus, mis tegeleb äh, võõrtöölistega. E, kontrollreeglid põhinevad riskianalüüsil, mis viiakse äh, läbi kõige riskialtimate äh, sektorite jaoks, see põhineb artiklil neliteist töö, tööandjate karistamise direktiivist, kõik peale ühe liikmesriigi teevad, kasutavad seda. siis on ka riiklikud planeerimiskate-, kategooriat, võetakse arvesse ettevõtete suurust, võõrtööliste osakaalu ettevõttes. ning samuti kasutatakse avalikkusest tulnud vihjeid, on olemas ka öö, infotelefon selle kohta. kontrollreidid on koha peal, toimuvad koha peal, räägitakse nii tööandjate kui töövõtjatega kontrollitakse dokumente, mõningates liikmesriikides kontrollitakse ka elamislubasid. mõningad liikmesriigid mainisid, et personali hulk kontrollreidides on liiga väike, seetõttu ei suudeta tuvastada rohkem juhtumeid. loomulikult soovitakse teada, kui suur see probleem on. tuleb tunnistada, et andmeid ei ole piisavalt, tulenevalt sellest, et statistika ei ole üleni kättesaadav ning ka liikmesriikide metodoloogia võib olla erinev andmete kogumisel, ehk siis võrreldavus on vilets. ja veel üks oluline asi siin, äh, võttes arvesse, et tegemist on peidetud äh, fenomeniga, äh, tuvastatud juhtumid ei peegelda kunagi täpselt tegelikku olukorda see pigem peegeldab seda, kuidas õiguskaitseorganid töötavad. seega andmed, mis meil on, on väga selektiivsed, me saame teha ainult esialgseid järeldusi, üks nendest on, et tuvastatud juhtumid on väga ebavõrdselt hulga, ebavõrdsel hulgal liikmesriigiti ning peamiselt on tegemist meestega kahekümne viie, kolmekümne viie eluaasta vahel ning tööhõive toimub VKE-des, sektorites, kus on vaja vähe või keskmisel tasemel oskusi, näiteks turism, toitlustustööstus või ehitus. kui juhtumid on tuvastatud ning äh, tööandjad on äh, süüdi mõistetud, võivad järgneda erinevad karistused. liikmesriikide õigustik karistuste puhul erineb. siin tabelis võib näha seda, äh, milline hulk liikmesriike kasutab milliseid äh, karistusi äh, nii ebaseaduslike sisserändajate kui seaduslike sisserändajate tööhõiveks. peamiseks karistuseks on trahvid, nende suurus ka erineb liikmesriigiti, sõltub ka sellest, milline, kas inimesel on elamisluba või kui suur on rikkumine. ja teised karistused on vangistus, finantskasu ning varustuse konfiskeerimine, keeld avalikel hangetel osaleda, ettevõtte sulgemine ja nii edasi, litsentside äravõtmine. siis kuidas liikmesriigid näevad sanktsioonide tõhusust, siin on pilt erinev. üheksa liikmesriiki ütlesid, et ettevõtjate karistamine, eriti rahaliselt, on üsna tugeva heidutava mõjuga aga teised jälle ütlesid, et karistused on liiga leebed ning äh, karistuste oht on liiga väike võrreldes potentsiaalse kasuga. peamine järeldus siin on, et äh, karistuste heidutav mõju ei tulene mitte niivõrd äh, õigustiku karmist olemusest, vaid sellest, kui hästi seda ellu rakendatakse. liikmesriigid tõid välja ka väljakutsed, neli teatasid, et seire ja tuvastamine ning tõendamine on keeruline, eriti kuna sellise tegevuse jäljed võib katta väga kiiresti. sellega on seotud ka ühe liikmesriigi teade, et seireressursid on ebapiisavad ning tööandjate karistamise direktiiv ei taga piisavalt ressursse. toodi välja ka head tavad, muuhulgas harmoneeritud, integreeritud ja kõikehõlmav poliitiline ja õiguslik raamistik liikmesriikides ning samuti ka tõhus kaebuste mehhanism, kus töötajad saavad öö, teada anda ebaseaduslikust tööhõivest, mis toob siis kaasa ka tööandja karistamise. lõpetuseks lühike ülevaade sellest, mis võib juhtuda kolmandate riikide kodanikega, kes on vahele jäänud ebaseadusliku tööga siin on mitmed võimalikud tagajärjed, näiteks tagasisaatmine, millele võib eelneda kinnipidamine, trahvid, neid võib tuvastada kui inimkaubanduse ohvreid, nad võivad kaotada ka elamisloa. ja kui, kui tal see elamisluba varem oli uuriti ka erinevaid konkreetseid juhtumeid, kus, mis, millega illustreeriti võimalikke tulem-, tagajärgi äh, kolmandate riikide kodanike jaoks ning äh, tagajärjed võivad liikmesriigiti väga erinevad olla. aga uuringud näitasid ka, et enamusel juhtudest vastavalt liikmesriigi õigusele äh, saadetakse inimene riigist välja see on kahekümne kolmas liikmesriigis nii, ning kõige ebatõenäolisem tulemus on, et sallitakse e-, ebaseaduslikku tööd või antakse inimesele lihtsalt tööluba. üheksas liikmesriigis juhtus nii. siis mis puudutab tagajärgi kolmandate riikide kodanikele, on oluline ka see, et nad võivad nõuda kompensatsiooni maksmata palga või maksude eest kuues liikmesriigis saab äh, kaevata pärast tagasisaatmist isegi tööandja äh, vastu, kui on olemas kehtiv töövõtuleping. saab esitada kaebusi ka tööandjate vastu vastavalt töö, tööandjate karistuste direktiivile, aga äh, anti teada, et väga harva sellist asja juhtub, seda erinevatel põhjustel. kolmandate riikide kodanikud ei soovi koostööd teha ametivõimudega, kuna nad kardavad negatiivset lõpptulemust, samuti on keeruline tõestada oma töötamist, kuna kogu see fenomen, fenomen on väga peidetud, dokumente pole lihtsalt kätte saada, samuti mängib rolli keelebarjäär ning infonappus mis puudutab just info saamist oma õiguste kohta, see on eriti tähtis kolmandate riikide kodanikele. kaksteist liikmesriiki andsid teada, et nad täidavad öö, eh, öö, eh, töötajad, tööandjate karistamise direktiivi nõudeid, mis puudutab kolmandate riikide kodanike äh, informeerimist, mis puudutab töö, töötajate õigust töö, töö ajal, siis ka siin on oluline, et äh, need inimesed kasutaksid ära kaebuste esitamise mehhanismi. lävendid peaksid olema madalad ning uuring on välja toonud mitmed erinevad head tavad selle kohta, kuidas vabaühenduste poolt pakutud nõustamine või koolitus on kandnud häid tulemusi. kokkuvõtteks paar sõna väljakutsete kohta üldiselt äh, uuringu tulemused kordavad üle kahe tuhande viieteistkümnenda aasta uuringu järeldused, et ebaseadusliku tööhõive vastast tegevust tuleb tugevdada. siin on välja toodud erinevad võimalikud sammud, ma tooksin, mainiksin neist mõnda. kõigepealt tuleb öö, äh, tagada tõhus juurdepääs äh, kaebuste esitamisele mehhanismile, teiseks tuleb öö, suurendada tuvastatud juhtumite hulka, nagu mõned liikmesriigid ütlesid, on see seotud ressurssidega, personali suurusega, kontrollreididega, aga see käib käsikäes ka andmete kvaliteedi parandamisega liikmesriikides. kolmandaks, karistuste jõustamine on väga oluline selleks, et nad oleks ka heidutavad seega karistuste määramine praktikas võiks omada äh, väga heidutavat efekti tulevikuks. samas tuleb silmas pidada ka seda, et liikmesriigid pole käed süles istunud, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks olid kaheksateist liikmesriiki just vastu võtnud või vastu võtmas uusi õigusakte sellel teemal. tahaksin nüüd lõpetada pärast seda lühikest ülevaadet sellesse väga pikka saja kahekümne viie leheküljelisse uuringusse. ning olen valmis teiega seda asja edasi arutama, aitäh! suur aitäh! ainult üks kolleeg on sõna palunud. No. And... palun, andke käega märku. palun, esimene Thank you, Chairman, thank you very much for... suur aitäh, aitäh selle tutvustuse eest. kas saaksite rääkida midagi kolmandate riikide kodanike rahvustest, kui tegemist oli ebaseadusliku töölevõtmisega liikmesriikides? ja samuti, millistest sektoritest me räägime? millised on need tüüpilised sektorid, kus ebaseaduslikult võetakse tööle kolmandate riikide kodanikke? kas liikmesriigid on see erinev, minu koduriigis äh, rahvuskööki pakuvad restoranid näiteks. palun, proua Valero. jah, tundub, et sain juba tegelikult kõik vastused oma küsimustele, aga meil on kaks rühma Äh, dokumentideta äh, kolmandate riikide kodanikke, need, kes tulid siia põgenikena, taotlesid varjupaika ja on siia jäänud ja siis on teised, kes ei ole kunagi taodelnud äh, varjupaika või elamisluba, sest nad teavad, et nad nii ehk nii seda ei saaks. seega kaks rühma ja ma tahaksin teada, kas te ka nende vahel vahet teete ja kas siin on erinevusi liikmesriigiti, näiteks minu koduriigis Rootsis paljud paberiteta äh, Äh, inimestest on äh, oma varjupaiga taotlusele eitava vastuse saanud ja nad jäävad, sest nad ei julge koju minna. isegi, et neile makstakse lausa, et nad koju läheksid, aga nad eelistavad jääda. olukord on äärmiselt keerukas Rootsis, eriti talvel just. aga lisaks sellele paljud tulevad veel ka riikidest, kus ei ole võimalik varjupaika saada keegi ei teagi neist midagi, keegi ei tea, palju neid olla võiks üldse. nii et ma tahaksin küsida, kas teil on ka vahet tehtud neis, nende rühmade vahel oma dokumentides? ja samuti, millised tagatised meil on selle kohta, et paberita inimeste õigusi kaitstaks? kõikide töötajate õiguste puhul Katariina Tšinitši, palun. aitäh. tahaksin tänada doktor Tankermanni selle eest, et andsite meile ülevaate tehtud tööst. mina olen itaallane. ja me teame, mis on ära tehtud äh, magistratuuri poolt, äh, korrakaitsejõudude poolt äh, selleks, et tagada just nimelt kolmandatest riikidest pärit töötajate õiguste eh, kaitsmine, eriti just eh, toitlustussektoris, siis see mehhanism eh, tundub tegelikult alluvat ikkagi praegu pigem organiseeritud kuritegevusele. ma tahaksin teada, kas te olete täheldanud midagi sarnast ka mujal, teistes riikides, kus on tõepoolest kuritegelikud organisatsioonid, kes juhivad taolist ebaseaduslikku töövõtmist ning ennetus. Te rääkisite siin juba olemasolevatest ennetavatest meetmetest, nii äh, tööandjatele kui äh, töötajatele suunatud meetmetest. meil on aga tegemist äh, just ühe algatusega, millega on päris kaugele jõudnud, nimelt kohalike omavalitsuste ja kogukondade mm, seas teadlikkuse tõstmine tahaks tarbijad peaksid olema teavitatud ja koolitatud mitte ainult selles osas, mis puudutab nende tervist ja tootmist, kas on tegemist mahetootega või mitte, aga samuti kuidas tootmisprotsess kui selline on toimunud. ja veel üks küsimus, mis puudutab siis äh, ülesandmist nii-öelda me teame, on väga raskeid juhte, sellepärast et tihtilugu on väga vähe vahendeid selleks, et mingeid kontrolle läbi viia, aga ma arvan, et siin on veel üks põhjus. ja see tuleb ka teie tööst välja, nimelt, et töötajad tegelikult eh, ei räägi sellest, sellepärast et eh, sellisel juhul peavad nad silmitsi seisma tagajärgedega, kinnipidamine või siis eh, kaob neil ka riigis viibimise õigus on erinevaid äh, ühinguid ja töötajate liite, kes võivad muidugi teada anda halvast kohtlemisest. aitäh. aitäh, Jean Lambert. aitäh. vabandan, et algus mul vahele jäid võib-olla osa sellest on juba välja toodud, aga ma tahtsin teatud punktidest rääkida. tüüpilised sektorid. ma mäletan, et see seadus puudutas eelkõige liikmesriikides läbiviidavat äh, inspektsiooni teatud sektorites. osa minu küsimusest või üks mu küsimustest oleks siis järgmine. kas te leiate, et selline sihtmärgistatud inspektsioon on olnud äh, tulemuslik, kas liikmesriigid on täheldanud äh, ka seda, mis mujal sektorites toimub ja seda mõistnud? ma mõistan, et selline sektoripõhine lähenemine võib olla põhjendatud, näiteks catering teenused osades liikmesriikides, ka minu enda omas, ma tean, et on päris palju ära teha, aga töötajad ei saa, tööandjad ei saa töölubasid, nii et oma töötajatele, nii et see on üheks probleemiks. aga eraldatud vahendite puhul kui me vaatame seda küsimust kas või tööhõivekomisjonisse, siis võib-olla võiks küsida liikmesriikidelt. siis tõenäoliselt te näete, et tegelikult liikmesriigid küll kurdavad probleemi üle, aga ei eralda väga palju vahendeid sellega toimetulemiseks kas see nii ongi, et tegelikult ei äh, eraldata piisavalt vahendeid? õigused ja palga sissenõudmine ja nii edasi. töötajad ise, nende puhul üheks probleemiks on see, et liikmesriik peaks tegelikult maksma selle, mis võlgnetakse ja siis selle sisse nõudma tööandjatelt. see nõue küll direktiivi ei läinud sisse, aga kas on liikmesriike, kes tegelikult maksavad välja selle, mis võlgnetakse ja siis ise jätkavad äh, summa sissenõudmist tööandjalt, mitte ei jäta seda võib-olla neile, kellel on väga keerukas midagi üldse sisse nõuda, eriti kui nad on Brasiilias või kuskil mujal. ja veel üks küsimus, need andmed, mis liikmesriikidel on kõige selle kohta, mida need andmed puudutavad, ettevõtete suurus, tööandjate, tööandjad kui sellised kas samuti on andmeid selle kohta, palju inimesi üldse tööle võetakse sellisel viisil? küsiti ka rahvuste kohta, soo kohta. kas on mingit ülevaadet sellest, kes on need inimesed, kes ebaseaduslikult tööle võetakse ja viimaseks, kas on liikmesriike, kus ka kolmandad osapooled võivad kohtusse minna, kui töötajad ise seda ei tee ekspluateerimise puhul, me mõistame põhjusi selle taga, kui paljudes riikides on võimalus, et kolmas osapool võiks selle ähm, asjaga kohtu ette minna? hästi, aitäh, härra Le Breton! ka mina tahaksin äh, tänada härra Tangermanni. see teema on huvitav, sellepärast et me räägime ebaseaduslikest äh, teiste riikide töötajatest Euroopa Liidus tihtilugu käsitleme me meedias rohkem äh, lähetatud äh, töötajate ebaseaduslikkusega seotud probleeme, nii et see on nüüd teine teema. ütlesite, et tuleb äh, sanktsioneerida tööandjaid, kes siis kasutavad ära taoliste töötajate täiesti kohutavat olukorda ja teil on õigus, seda tuleb teha, ütlesite ka, et liikmesriikides asjad paranevad, see on hea uudis aga ma arvan, et tuleks samuti sanktsioneerida ebaseaduslikke välisriikide töötajaid ise, kui nad äh, asjast äh, teadlikud olles nõustuvad ebaseadusliku tööga. ega selle peab selgelt välja ütlema, sellepärast et meie liikmesriikides on juba väga palju töötust ja me peame võitlema ebaseadusliku töö vastu, ükskõik äh, kuidas see ei esineks kahjuks ütlesite ka, et hoolimata headest soovidest pole kindel, et me suudame tõhusalt võitlust pidada, sellepärast et paljudes riikides on puudu vahenditest, eriti Tööinspektsiooni töötajatest. ma tahaksingi sellest lähtudes küsida, kas te ei usu või vähemalt mina arvan niimoodi, et Euroopa Liidul on ka teatud vastutus. mul on kolm kommentaari selle kohta, esiteks on ilmselge, et Schengeni kokkulepe, mis avas liikmesriikide piirid, lihtsustab nende võõramaalaste ringlust ja sellest tulenevalt paljud riigid on tõsistes raskustes. teiseks, Euroopa Liit töötas välja kasinuspoliitika, mis on paljud riigid sundinud oma mänguruumi vähendama, riiklikke kulutusi vähendama. see selgitab ka paljuski seda, miks paljudes liikmesriikides on äh, Tööinspektsioon äh, nii kehvas olukorras. praegu on natukene lihtne lihtsalt äh, pisaraid valada ja kahetseda, olgugi et me teadsime, millega me, mida me teeme. kolmas märkus, see on pigem küsimus teile, kas ei ole ka lobitööd äh, kõige selle taga, kas ei kasutata ära seda ebaseaduslikku tööd, sellepärast et me teame, et paljude tööandjate jaoks ebaseaduslikud töötajad on ikkagi odavamad. kas te ei usu või kas te ei pannud tähele oma tööd tehes, et mingid hargmaised ettevõtted või lobi äh, lihtsalt on äh, viinud meid niivõrd kurva olukorrani praegu? aitäh! härra Tangermann, kas soovite vastata? Yes, uh, thank you very much for the uh, for the aitäh nende küsimuste eest, mis te esitasite. ma võtan need ükshaaval läbi. esiteks, mis puudutab rahvust ja sektoreid. jah, tõepoolest, meil mingeid andmeid on teatud liikmesriikidest aga mitte kõik liikmesriigid ei oma nii täpseid andmeid. ma ei usu, et oleks hakata mõtet nüüd neid rahvusi ja sektoreid siin välja tooma, sellepärast et need kehtivad teatud liikmesriikides, kus sellised andmed kogutakse. sektoritest rääkides, mis on tõsi, enamikus liikmesriikidest ja seda ütlesin ka oma ülevaates tegemist on sektoritega, kus tööoskuste tase on madal, kvalifikatsiooni tase on madal, ehitus, turism, catering, sellised sektorid teine küsimus puudutas erinevusi põgenike äh, vahel, kes ei saanud põgenikutaotlus, taot-, kelle põgenikutaotlust ei rahuldatud ning nende vahel, kes tulevad kolmandatest riikidest ja kes eh, tulevadki ebaseaduslikult ja otsivadki ebaseaduslikku tööd. me ei eh, käsitlenud neid erinevusi, aga võin Saksamaa juhtumi põhjal ütelda, mida uurisin koos Jan Krotega, tema siis eh, kirjutas meile Saksa poolse osa, meile on olnud päris palju kajastamist meedias aga ei ole mingeid empiirilisi uurimusi selle kohta, kus oleks üritatud kuidagi lahutada neid kahte rühma ja vaadata, millised on erinevused. meil on lihtsalt teadmistest siin puudu. tagatiste kohta küsiti korduvalt. jah, muidugi meil on olemas mehhanismid liikmesriikides ja uurimuses nägin, et see kaebuste esitamise mehhanism on sisse viidud liikmesriikides erineval moel. näiteks head tavad Belgias, kus Tööinspektsiooni raames on kolmandate riikide kodanikel võimalik kasutada tagatist, et neid, et nende õigusi kaitstakse ja nad saavad anonüümselt tegutseda, nad saavad esitada kaebuse anonüümselt oma tööandja vastu. ja me näeme, et ka praktikas see toimib Belgias, aga samas näeme ka, et väga palju tehakse ära ametiühingute ja vabaühenduste poolt. Nemad pakuvad äh, keskustes abi, Rootsis näiteks, Austrias ka kus tegelikult on ette nähtud teatud ruumid konkreetselt, äh, kuhu äh, paberiteta töötajad võivad minna, nõu saada ja kus nad saavad siis oma kaebused esitada. küsiti ka kuritegelike organisatsioonide kohta ja kas nad tegutsevad selles valdkonnas ja meie oma uurimises äh, seda küsimust täpsemalt ei käsitlenud aga meil on Hispaania kontaktpunktilt näiteks andmeid, et kuritegelikud organisatsioonid on üha enam seotud ka selle valdkonnaga. ennetamine, võttes arvesse üldus, üldiselt laiemat publikut ja tarbijaid, siis meil ei ole infot kampaaniate kohta, kas midagi on tehtud, aga muidugi, nagu te ütlesite põhjendatult, see võib olla üheks äh, valdkonnaks, kus tasuks tegutseda. lisaks küsisite äh, kolmandate osapoolte kohta, kas nad saavad kaebusi esitada ja kas nad saavad äh, tegutseda nende nimel, see on ette nähtud direktiivis ja osades liikmesriikides on see ka võimalik. ma peast ei oska küll vastata sellele küsimusele, ma vabandan, aga raportis see on. nüüd, kuidas sihtmärgistamine on välja kukkunud? kas me oleme edu saavutanud? just, keskendudes teatud sektoritele me ei vaadanud, kuivõrd tõhus on, tõhusad on olnud inspektsioonid, kui palju kolmandate riikide kodanikke on leitud äh, tegemas äh, ebaseaduslikku tööd. otsene vastus oleks, see ei olnud meie uurimise all ja me ei oska sellele rahuldavalt vastata. vahendite kohta saime osadelt liikmesriikidelt vastuse, et jah, vahendeid ei olnud piisavalt. aga ega me sellele ei keskendunud ja tundus, et see ei olnud nüüd ka selline lõplik vastus. liikmesriikide poolt äh, kogutud andmed sugu ja nii edasi, muud kategooriad. jah, osades liikmesriikides on andmeid, mis on vägagi agregeeritud, teistes jälle mitte niivõrd. Euroopa Komisjon teeb koos liikmesriikidega tööd selle kallal, selleks, et parandada aruandlust. ja üldise märkusena ütleksin, et aruandlus on miski, mis äh, tuleneb sellest, et inspektsioon peaks iseenesest ka paremaks muutuma, siis ka andmete kvaliteet paraneb. aga andmete kvaliteedi üldine paranemine aitab jälle ka kogu selle nähtuse vastu lahendust leida. ja viimane küsimus minu nimekirjas puudutab kolmandate riikide kodanike endi ülesotsimist. nagu ma ütlesin, siis alguses liikmesriikide seadusandlus näeb ette ka selliseid samme, mida võib käsitleda kui sanktsioone, aga kolmandate riikide kodanikel on ikkagi vaja, et nad saaksid tegutseda, seda nad saavad teha aga ainult siis, kui neil on piisavalt infot. me ei vaadanud seda, kui paljud kolmanda riigi kodanikud saavad selle info ja paljud neist ei saa ebaseaduslikku töökohta. aga ma arvan, et praegu tuleb silmas pidada seda, et tegelikult saab tegutseda sellises olukorras ainult siis, kui on piisavalt teadmisi. siinkohal on hädavajalik vaadata, mis hetkel äh, info jõuab äh, inimeseni. osades liikmesriikides on lausa kohustus teavitada kolmandate riikide kodanike inspektsiooni käigus. võiks ütelda, et võib-olla sellega on hiljaks jäädud siis, aga osade jaoks on see tõesti esimese kontakti ka liikmesriigi võimudega, nii et äh, neid siis sellel hetkel teavitatakse, Slovakkias ja Prantsusmaal näiteks. küsisite ka lobide kohta, kas lobitööd võib olla kõige selle taga, et nii palju kolmandate riikide kodanikke ebaseaduslikult tööle võetakse, ei, seda me ei uurinud, oma uurimise käigus mingit infot meil selle kohta ei ole. ma loodan, et suutsin vastata nüüd kõikidele küsimustele. palun tuletage meelde, kui midagi jäi vahele aitäh, härra Tõngelmann, aitäh teile selle ülevaate eest ja aitäh ka liikmetele, kes küsimusi esitasid. eriti võttes arvesse, et tegemist on juba koosoleku lõpuga ja sellest oli tõesti suur abi. võib-olla see sinisegade direktiiv jah, on selline, mille kohta meil oli vaja rohkem infot, nii et suur aitäh. ja nüüd aitäh teile Uh, ja kolleegid, meil on veel üks päevakorrapunkt. enne kui hakkame hääletama, see on tänane viimane punkt. ülevaade Eurodaki kohta raportöörilt, ma ei näe teda küll siin. niisiis, teda ei ole veel kohal just waiting to see if somebody could give me an update on okay, so waiting for niisiis me aga näib, et kedagi niikuinii ei huvita, tore siis. Äh, proua Makovei peaks siia jõudma kahe minuti pärast, nii et, et kasutage seda aega millegi muu tegemiseks, magage või pidage pidu või mida iganes. kaks minutit. nii on mulle öeldud. But you know, did she say two minutes? Okay, I'm reliably informed she'll... jah, info on usaldusväärsest allikast pärit, proua Makovei on siin kahe minuti pärast ja siis saame Eurotakist ülevaate. nii et ootame teda. That we have our vote ja pärast seda siis hääletame, sest ma tean, et mõned saadikud on siia tulnud ainult hääletamise pärast. nii et, et me üritame teha nii kiiresti kui võimalik ja tänan kannatlikkuse eest, ootame kaks minutit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 Conseil et à la Commission. Non, non, non, je ne sais pas. pas. Where are we? 17. So colleagues, um, we're going... kolleegid, me läheme nüüd kolmeteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, ma näen, et raportöör on kohale jõudnud, samuti on kohal variraportöörid ma lihtsalt vaatan kella, sest et kolmveerand kuus peaks meil olema hääletus ja ma tean, et päev on juba lõpul ja paljud kolleegid on tulnud just nimelt hääletuse pärast. seetõttu teeme lühidalt lühike ülevaade raportöörilt, meie Eurotaki raportöörilt tegemist on siis äh, Eurotaki määruse ümbertöötamisega, meie raportöör on Monika Makovei, proua Makovei annab meile siis äh, ülevaate triloogi läbirääkimistest. tegemist on äh, siis osaga nendest teemadest, mille osas meil toimub praegu reform, me teame, et on toimunud kolm triloogi Eurotaki küsimuses. Need on siis toimunud Eesti eesistumise ajal ning kaks tükki on veel plaanis enne eesistumise lõppu aga proua Makovei juba annab meile siis lühikese ülevaate, sest see tõesti peab olema väga lühikene, sellepärast et me peame alustama kolmveerand kuus hääletusega. nii et, et proua Makovei, palun andke meile lühike ülevaade. aitäh, kui palju mul aega on, viis minutit hästi,? hästi-hästi, ütleb proua Makovei nagu te ütlesite, meil on toimunud kolm triloogi, üks pidi toimuma ka homme, aga kahjuks see lükatakse nüüd järgmise nädala peale. meil õnnestus leppida kokku esialgselt mitmetes olulistes küsimustes ja mina mainiksin nendest seda, et liikmesriigide pädevad asutused ja Europol saavad nõuda Eurodaki andmetele juurdepääsu ja veel äh, võimaldatakse Euroopal täita oma ülesandeid tõhusamalt ja ajakohasemalt, nagu me kõik teame. Äh, praeguses määruses on Europolile tagatud juurdepääs Eurodacile, aga praktikas äh, seda on raske kasutada, Europolil lihtsalt ei olnud juurdepääsu siis kinnipidamise kasutamine selleks, et kolmanda riigi kodaniku identiteeti tuvastada. siin on öeldud, et liikmesriigid äh, otsustavad seda, siin põhjenduspunktides öeldakse, et see peab olema siiski viimane abinõu ja põhiõigusi tuleb seejuures järgida. tahame luua täiendavaid kaitsemeetmeid alaealiste jaoks. Äh, see on parlamendi jaoks äärmiselt oluline ning me peame veel tegema tööd Äh, selles osas, äh, kuidas sundida kedagi, äh, kes ei taha oma biomeetrilisi andmeid anda, kuidas neid temalt ikkagi võtta. ja me arutasime ka ja oleme juba kokkuleppele lähedal andmete säilitamise perioodi osas asüülitaotlejate puhul. libekomisjon kehtestas siis viieaastase, komisjoni tahab kümneaastast perioodi kehtestada Eurotakis on see kümme aastat praegu, aga küll me leiame kompromissi. siin äh, õnnestus meil kõikide fraktsioonidega kokkulepe saavutada. niisiis, me ootame endiselt, et äh, nõukogu äh, tuleks siis ähm, või õigemini jah, nõukogu tuleks siis selgete seisukohtadega välja mõnedes küsimustes ning äh, lõpetuseks tahaksin öelda, et äh, läbitused lähevad õiges suunas ning ma tõesti hindan eesistujamaad äh, koostöö eest. ja ning ma sooviksin, et meil õnnestuks kokkulepe saavutada veel Eesti eesistumise ajal ja ma loodan, et meil õnnestub siin saavutada kokkulepe, sest et nagu öeldud, siis kaks äh, triloogi peaksid veel toimuma detsembris. oli see nüüd piisavalt lühidalt, jah? hästi, aitäh. aitäh, proua Makovei äh,. tahaksin äh, teada, kas mõni variraportöör sõna soovib. Silvia von, Silvia Kaufmann jah, aitäh, lugupeetud esimees, aitäh, Claude. Eh, meil ei ole väga palju aega ja tõepoolest eh, meie raportöör juba eh, kõneles sellest, et meil veel mõnedes küsimustes, me oleme mõnedes küsimustes edusamme teinud, et me ka Eesti eesistumise ja äh, komisjoniga väga äh, häid arutelusid oleme pidanud, see on tõesti nii, meil on üks äh, oluline punkt, äh, seda juba ka kolleeg väga selgelt mainis, et meil on selles osas väga selge üksmeel, see puudutab Europoli Äh, tulevast äh, võimalikku juurdepääsu siis nendele andmetele, et see ei võtaks liiga kaua aega, minu arvates on see väga oluline muudatus. Äh, teistes punktides ausalt öelda on minu arvates veel vaja arutada ja ma pole päris kindel, kas enne eesistumise lõppu seda kõike õnnestub teha, näiteks küsimus Äh, see miinimumvanus äh, sõrmejälgede võtmiseks. Äh, siin on meil vaja minu arvates tugevamaid kaitsemeetmeid alaealiste jaoks ja loomulikult tähendab see ka seda, et me ei saa ju alaealiste puhul kasutada ka sundi sõrmejälgede võtmiseks nii et, et minu arvates on see väga oluline teema, millest tuleks veel edasi kõnelda ja mm, väga äh, tihti jah, äh, öeldakse, et me seisame juba üksmeelse kokkuleppe ees, näiteks siin andmete säilitamise osas, äh, siin meie komisjonis ütlesime viis aastat, see oli väga oluline otsus siin komisjonis ja nõukogu ja komisjoni poole pealt tahetakse ikka kümne aasta juurde jääda ja äh, äh, viidatakse ka Dublini reeglitele, mis minu arvates on üsna huvitav, äh, sest et me praegu tahame just nimelt Dublini määrust ju muuta. nii et, et ma leian, et see on ka üks punkt, kus me tõesti peaksime asju veel edasi arutama. muidu aga muidu jään ootama siis suure põnevusega veel neid eesseisvaid triloog aitäh äh, äh,, proua Kaufmann ja äh, aitäh ka proua Makoveile selle ülevaate eest äh, nii et, et ühte-teist on vaja veel ära teha ja te ütlesite, et vähemalt kaks triloogi on veel tulemas, nii et, et see sõnum oli väga selge. aitäh, me kõik saame aru, et meil on ikka veel väljakutseid, millega tuleb tegeleda ja aitäh, et suutsite sellest kõigest ülevaate anda meie käsutuses oleva aja jooksul Äh, praegu lõpetame äh, arutelud, äh, sellepärast et meil nelja minuti pärast algavad hääletused, nii et, et suur aitäh ja nagu me aru saame, on veel proov, probleeme ja aitäh, proua Makovei, et te ütlesite, et meil on kaks triloogi. niisiis, kolleegid, me hääletame nelja minuti pärast. kas kõigil on elektroonilised hääletuskaardid valmis?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 Uh, kolleegid, kas kõik on hääletuseks valmis? tahaksin teile meelde tuletada, et tegemist on lühikese hääletusega, aga see on üsna keeruline, kompromisse ei ole, nii et, et äh, lihtne ei saa olema, palun pöörake tähelepanu, nii et, et hääletus on natuke etteaimamatu, ma ei hääleta nii kiiresti kui tavaliselt kas kõik panid tähele, mis ma ütlesin? hästi. alustame siis äh, veel ühe veidra asjaga, meil on suuline muudatusettepanek, ma räägin ka kõigepealt, mida me hääletame, sellest oleks ka kasu. me räägime järgmisest mitmeaastasest finantsraamistikust ja parlamendi seisukoha ettevalmistamises pärast kaks tuhat kakskümmend mitmeaastases finantsraamistikus. proua Makovõi on raportöör, kas te soovite midagi öelda, enne kui alustame? ei, äh, ma tahaksin lihtsalt äh, tänada kõiki hea koostöö eest. Äh, jah, võib-olla kõigile alati sellest koostööst kasu ei olnud, aga loodame, et meil õnnestub leida viis, kuidas saavutada tasakaalustatud eel, arvamus eelarve kohta pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, nii et, et suur aitäh! aitäh! ja sissejuhatuseks meil on suuline muudatusettepanek mis äh, äh, äh, on üsna veidras kohas siin hääletuse keskel, aga me peaksime rääkima selle muudatusettepaneku sisust alguses. tegemist on Rahvapartei muudatusettepanekuga, nii et, et paluksin, et Roberta Metsola tutvustaks meile seda. aitäh tähklood, me tahaksime lihtsalt selgelt välja öelda, mida me artikkel seitsme all mõtleme, tahame selle aluslepingutega sõnastusega rohkem kokku viia ja see kõlaks nii, et kutsub äh, komisjoni üles toetama Euroopa Liidu lepingu artiklit seitse juhul, kui on selge äh, oht, et liikmesriik rikub tõsiselt õigusriigi põhimõtteid ja kutsub nõukogu üles käituma vastutustundlikult selles küsimuses hästi, kõik, kes kuulasid, äh, kas teil on mingeid vastuväiteid, ei ole, hästi, siis on tore. Äh, Eva Jolie, protseduuriline küsimus, äh, ma lihtsalt tahtsin öelda, et mul ei ole minu hääletuskaarti. nii et, et mina hääletan käega ja te peate minu häält ka lugema, aitäh andke siis käega märku, kas olete poolt või vastu, jah ja üks meie personaliliikmetest siis paneb kirja, kuidas te hääletate. kas kõik on valmis, kas kõigil on hääletuskaardid, sest tegemist on keerulise hääletusega? alustame siis nüüd hääletust ja muudatus üks, hääletus on alanud, muudatus üks, osa üks ja hääletus on alanud. kellelgi on veel hääletuskaardiga probleeme? hääletage rahulikult, hääletus on veel avatud. hästi. kas kõigil on kõik hästi, nüüd on hääletus lõppenud. ja see on tagasi lükatud, muudatus üks, osa kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatus neli, teine osa, hääletus on alanud. muudatus neli, osa kaks, pange tähele, see on väga keeruline hääletus. hääletus on endiselt avatud, nüüd on hääletus lõppenud hääletus on nüüd lõppenud ja see on vastu võetud. Äh, ärge muretsege, midagi ei juhtunud, see oli suure häälteenamusega vastu võetud. ma hääle-, teen nüüd hääletust natuke aeglasemalt ja ärge palun minu peale selle pärast vihaseks saada. kas kõik, kõigil on kõik korras või? Everything okay with the EPP? rahvapartei, kas kõik on korras, hästi? muudatus kaks, hääletus on alanud kas sotsiaaldemokraatidel on nüüd kõik hästi? hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatus kolm, hääletus on alanud. muudatus kolm, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatus neli, osa üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatus viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd muudatus kaheksa, osa üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatus kaheksa, osa kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kümme, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. üksteist osa üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus üksteist osa kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatus kaksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus üksteist, osa kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud neliteist, osa üks, hääletus on alanud. osa üks. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kolmteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, muudatus viisteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatus kuusteist osa üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatus kuusteist osa kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus seitseteist, hääletus on alanud. ja ma pean ütlema, et muudatus seitseteist välja arvatud viimane lause. hääletus on lõppenud, vastu võetud. ja nüüd muudatus seitseteist viimane lause, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatus kaheksateist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus üheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, muudatus kakskümmend üks, hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud. muudatus kakskümmend kolm, hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud, muudatus kakskümmend neli, osa üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kakskümmend neli, osa kaks, hääletus on alanud lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakskümmend viis, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend kuus, hääletus on alanud lõppenud vastu võetud, muudatus kakskümmend seitse, hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud, muudatus kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend üheksa, hääletus on alanud lõppenud, tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend, hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend üks, hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend kaks, hääletus on alanud taga, äh, lõppenud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kolm, hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend neli, hääletus on alanud, lõppenud tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, muudatus kolmkümmend kuus, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend seitse, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud, kolmkümmend kaheksa, hääletus on alanud lõppenud, tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa, hääletus on alanud. vabandust. ei, me ei hääleta kolmekümmend üheksat, ütleb esimees. pärast kolmekümmend kaheksat hääletame neljakümmend ühte, nelikümmend üks hääletus on alanud. muudatus nelikümmend üks. hääletus on lõppenud vastu võetud. nelikümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend neli ja nelikümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud vabandust, äh, tagasi lükatud, ütleb esimees. nüüd nelikümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatus nelikümmend seitse, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud muudatus nelikümmend kaheksa, hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud. muudatus viiskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend kaks, hääletus on alanud. lõppenud tagasi lükatud, muudatus viiskümmend kolm, hääletus on alanud. lõppenud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame teksti siis muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud nelikümmend poolthäält, seitse vastuhäält, erapooletuid ei ole, õnnetlus, õnnitlused raportöörile. aitäh, kolleegid, ja sellega on hääletus lõppenud, suur aitäh teile! ja sellega on lõppenud ka meie koosolek, sest muid küsimusi ei ole